Okay, good morning. I think we can... tere hommikust, ma arvan, et me võime alustada inimõiguste koosolekuga. kõigepealt päevakorra kinnitamisega, kui keegi vastu ei ole, siis me kinnitame päevakorra. teeksin ka mõned teadaanned. eile proua Lohviller, härra Kukanen ja mina me vaatasime äh, üle dokumendi, mis puudutab Euroopa Liidu Hiina inimõiguste äh, dialoogi. ja meil on olnud äh, probleeme informatsioonile juurdepääsuga. ja kuigi nõukogusse minek ja sinna Äh, järelevalve all dokumentide kon-, äh, vaatamine oli selline suhteliselt kummaline rituaal ja me ei tohtinud ka dokumente kaasa võtta, siis ma ütleksin, et et me loodame, et tulevikus meie juurdepääs sellistele konfidentsiaalseks kuulutatud dokumentidele paraneb ja et me ei pea enam niimoodi rituaalselt nõukogus käima. ja tõesti, ma sain targemaks lugedes seda dokumenti, aga me tuleme selle dok-, Ehm, teema juurde tagasi. igal juhul Euroopa Liidu ja Hiina inimõiguste vaheline, inimõiguste osaline eh, dialoog on ehm, käimas ja me, eh, meil toimub ka viiendal juulil viimasel koosolekul vastav arutelu. teine teadaanne puudutab ehm, viimase juhatuse koosolekut ja see puudutab delegatsiooni saatmist Beslani Venemaal selleks, et äh, mälestada Beslani tragöödia aastapäeva, mis oli siis esimesel septembril ja tegu on kuuenda aastapäevaga. tegu oli terroristliku rünnakuga, mis lõppes väga dramaatiliselt. üle saja lapse hukkus selle rünnaku käigus tegu oli riikliku tragöödiaga ja proua Andrek Jene ja kolleeg Berman lähevad äh, sellele aastapäeva mälestusüritusele. meid on kutsunud piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused ja organisatsioonid. kolmas teadaande puudutab äh, kiireloomuliste äh, menetluste punkte. me oleme saanud ka Ahvetilt eh, ja eh, delegatsioonide esimeeste juhatuselt eh, vastava dokumendi ning ning me oleme kirjutanud sinna, et tulevikus tuleks ka ähm, meie delegatsioonid rohkem kaasata ähm, kiireloomuliste inimõiguste teemade arutelude päevakorda määramisse. sellepärast, et see, need teemad, mida meie arutame siin inimõiguste ähm, alakomisjonis, on ka äärmiselt olulised ja neid sellega tuleks arvestada ka menetluse puhul. nüüd järgmiseks. vaatamata kõikidele äh, erinevatele sekkumistele Süürias, mis on nüüd toimunud, on see, et inimõiguste kaitsja Al-Hassami ja Martin Enners, kes oli ka inimõiguste ähm, auhinna laureaat, on äh, süüdi mõistetud ja Euroopa Parlament on äh, septembris vastava ähm, resolutsiooni vastu võtnud, mis kutsus üles äh, Süüria ametivõime vabastama ähm, härra Assamit tõesti väga kurvastav ja murettekitav on lugeda, mistõttu äh, teda süüdi mõisteti. Äh, teda süüdistati äh, laimu, laimus valede uudiste edastamises. ning ta mõisteti süüdi kohtuprotsessi käigus, kuhu tema advokaadil ei olnud juurdepääsu ja Süüria kriminaalkoodeksis on siis vastavad artiklid olemas, mille alusel ähm, härra Assami süüdi mõisteti. tegu ei olnud äh, absoluutselt mitte õiglase kohtuprotsessiga, seda on mitmed äh, valitsusvälised organisatsioonid ka kinnitanud, nii na-, nii nagu Euro äh, Vahemere õigusvõrgustik ja ka mm, rahvusvaheline mm, juristide organisatsioon nüüd Iraani ajakirjaniku Eman Paki vabastamine. tema on äh, vahistatute õiguste äh, organisatsiooni äh, eest võitleja ja ka tema on Martin Ennersi ähm, inimõiguste auhinna laureaat. kahekümne kaheksandal septembril ta vahistati Iraanis inimõiguste eest võitlemise eest ning teda süüdistati propagandas eh, islami, eh, islamistliku riigi juhatuse vastu. nüüd, kolleegid, tuleksin meie päevakorrapunkti kolm juurde ja see on Washingtoni külastanud inimõiguste allkomisjoni delegatsiooni aruanne proua Kaal tuleb just äh, saali. selle delegatsiooni tulemuse, äh, äh, tulemuste põhipunktid ma kannan ise ette, proua Kaal siis täpsustab ja võib-olla kolleegid soovivad näha mõningaid fotosid meie visiidist. siin on siis terve delegatsioon kongressi ruumis. ja seal on ka inimõiguste alal üks kõige olulisemaid kongressmene, kongressi saadikuid ruumis siin on meil vastuvõtt kongressis ja seda mm, võõrustas Freedom House. Freedom House oli väga külalislahke, väga avatud ja oli ka väga huvitatud mm, aruteludest meiega ning me oleme neile tõesti väga tänulikud, seal on ka väga tugev mm, Atlandi-ülene seos ka erinevate organisatsioonide vahel, siin on ka delegatsiooni tuntumad liikmed, härra House ja kolleeg Patelei. ja siin Tomantuse inimõiguste komisjoni esimees, siin on delegatsioon äh, kongressis. ja siin näete tervet delegatsiooni, kas me saaksime minna ühe foto võrra tagasi. jah, siin te näete siis tervet dele-, delegatsiooni ma äh, nimetan ka liikmed Anna Komes vasakult, Tokers, mina ise, Gila Pald, Martin ja Martin Šake, kes äh, paraku täna siin koosolekul viibida ei saa, kuigi ta väga tahtis. veel mõningad fotod. nüüd äh, mõningad olulisemad punktid suur osa meie aruteludest toi-, ähm, tegeles Guantanamo äh, kinnipidamiskoha ähm, sulgemisega, paraku Obama administratsioon ei ole suutnud siin menetleda äh, nii äh, järjekindlalt, kui me soo-, oleksime soovinud. loomulikult me võime jääda veel edaspidi arutama seda, kuidas Euroopa Liit saab aidata Guantanamos kinni peetavaid, keda ei ole ähm, süüdi mõistetud, kelle osas ei ole kohtumenetlusi olnud, kuidas äh, neid abistada? samuti me õnnestus osaleda arutelul, mis puudutas USA ähm, kinnipidamispoliitikat, äh, sest nagu me teame, see ei ei äh, täida täielikult äh, vahistatute õigusi, me teame, et ka mõningaid juhtumeid on viimati olnud. USA jätkab äh, kinnipeetavate ähm, edasist kinnipidamist vanglates ilma kohtumõistmiseta meie jaoks ei ole see vastuvõetav. teine asi, mida ma veel soovisin mainida on demokraatia edendamine. see on nüüd uues faasis, sellepärast et äh, Obama administratsioonil ei ole selliseid äh, takistusi, nagu Bushi administratsioonil oli, mis puudutab siis demokraatia edendamist teistes riikides ja me nõustusime sellega, et me võiksime korraldada ka ürituse sügisel siin allkomisjonis, mis puudutab siis äh, demokraatia edendamist äh, ja me kutsuksime siia ka USA vastavad organisatsioonid, kes tegelevad selle teemaga. nii et me siis ootame ka oma sõpru nendest institutsioonidest külla siia. paljud meist arvasid, et tuleks ka arutada seda, kuidas Euroopa Liit äh, saaks paremini kaasatud sellesse protsessi ja võib-olla me saame ka välja tulla mõningate soovituste või ka vahenditega meil on muidugi olemas oma EDHR, aga see ei täida alati kõiki tingimusi, mida on vaja mõningatel juhtumitel ja kiireloomulistel juhtumitel. üks asi, mida me oleme mõelnud ja teie peate seda otsustama, et kas me peaksime koostama ka omaalgatusliku raporti, mille me edastame siis oma äh, põhikomisjonile, mis puudutab demokraatia edendamist. nii et me võiksime siis mõelda sellise äh, raporti koostamise üle. nüüd meil oli ka rida arutelusid inimõiguste dialoogi raames ja me leidsime, et me peame, peaksime ameeriklastega rohkem arutama, et millised on head äh, edusammud inimõiguste dialoogis, millised on meie kogemused erinevate riikidega. niisiis, me vahetasime väga palju kogemusi, mis on seotud Hiina, in-, äh, Venemaa ja Valgevene inimõiguste dialoogiga. nii et me tõesti peaksime oma kogemusi võrdlema. ja lõpetuseks. selle allkomisjoni liikmed peaksid ka vaatama, kuidas me saaksime paremaid, äh, paremaid kontakte luua kongressi äh, liikmetega, kes tegelevad ka inimõigustega. me võime siis sellisel juhul ka ühisavaldustega esineda, mis puudutavad inimõiguste teemasid ja kõige huvitavam on, huvitavam oleks ka inimõiguste alane äh, üritus korraldada siis üleatlantiliste eh, õigusloojate koostööraamistikus ja need kongressi saadikud, kes tegelevad inimõigustega, olid vägagi huvitatud eh, sellisest eh, raamistikust, koostöös sellises raamistikus nüüd vaatame, mida me saame teha, ma arvan, proua Kaal võib-olla soovib öelda paar äh, märkust omalt poolt Washingtoni külastuse kohta. suur tänu, proua esinaine. tegelikult äh, ütlesite te juba kõik ära, ma ei hakkaks siin väga üksikasjalikult seda küsimust käsitlema, sellepärast et meie raport on ju üsnagi üksikasjalik ja põhjalik. rõhutaksin kolme asjaolu Need küll juba mainiti, kuid äh, ma leian, et äh, need olid võib-olla kõige olulisemad äh, muljed, mis meile Washingtoni külastusest jäid. nimelt on väga tore, kui inim-, kui organisatsioonid, mis tegelevad äh, inimõiguste arendamise ja toetamisega äh, nagu NED ja NDI, saavad taotleda stipendiume kiiresti, sellepärast et et just selliste äh, stipendiumite, selliste toetuste abil saame me võimalikult kiiresti aidata igasuguste inimõiguste rikkumiste puhul. ja väga to-, väga oluline on nende kahe organisatsiooni töö, nii et me võiksime vaadata, mida me saaksime omalt poolt teha ja mida me võiksime parandada. et äh, EIDHR protseduur saaks kiiresti toimida. ja teine asi, mida ma tahaksin rõhutada, on vajadus dialoogi järele. ma arvan, et me peame rõhutama dialoogi vajadust rohkem kui kunagi varem ja me peame rõhutama seda, et õigusloojate vahelises dialoogis tuleks käsitleda ka inimõigustega seotud küsimusi see võiks olla üheks meie alakomisjoni eesmärgiks, meie peaksime äh, püüdma neid inimõigusi kaasata poliitilisse dialoogi. ja ma isiklikult leian, et meie kohtumised olid kasulikud ja on väga huvitav märgata, et äh, toimub äh, selline asjade ja tööde jaotus äh, kongressi ja valitsuse vahel. ja väga hea, et meil on äh, mõlema osapoolega koostöös sidemed ja neil on vaja meie abi, nagu ütles meile ka härra suursaadik. ta tahab Guantanamo sulgeda tal on vaja selleks abi, see oli täiesti selge. ja kogu inimõiguste käsitlus tulevikus on päris huvitav, meie ülesanne on kaasata ükskõik millise äh, sekkumisega oleks tegemist, alati tuleks kaasata ka inimõiguste aspekt. see on võib-olla kõige, kõige olulisem asi, mida mina, kõige olulisem järeldus, mille mina endale tegin pärast äh, Washingtoni külaskäiku. suur tänu, Kinga. kas keegi soovib kommenteerida seda või oh, leiab, et me peaksime sel teemal rohkem arutlema, kui ei, ei, siis äh, me esitasime päris äh, huvitava või päris üllatava idee, mis tundub tegelikult iseenesestmõistetav. miks äh, mitte luua Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide vabaühenduste foorum? loomulikult äh, vabaühendused otsustavad ise, kas see on vajalik ja kas see on kasulik, aga isegi inim-, Hiina ja Euroopa Liidu äh, inimõiguste alases dialoogis on sedalaadi foorum, sedalaadi seminar, miks meil ei võiks olla siis ka Ameerika Ühendriikidega peetavas dialoogis äh, selline vabaühenduste foorum? kuivõrd me püüame läheneda üksteisele, me püüame ideid vahetada üle Atlandi, nii et ma arvan, et me võiksime ka selle võimaluse ära kasutada ähm, ja iseäranis haarata võimalusest, äh, mille on toonud meile uus Obama administratsioon igal juhul me igal juhul jätkame tööd selle külaskäigu järelduste kallal ja nüüd läheksime edasi meie tänase päevakorra neljanda punkti juurde. meil on plaanis äh, sõna, äh, arvamuste vahetus Michelle Tiilensiga, Tiilemansiga, kes on Kohomi äh, esimees ja kuulub proua Ashtoni teenistusse varem olid meil siin alati eesistuja esindajad, nüüd rõhutati meile, et härra Tiilemans ei ole siin kui Belgia eesistuja esindaja, vaid äh, hoopis Kohomi esindaja, kõrge esindaja teenistusest, nii et päris huvitav areng on toimunud selles vallas, eks siis nüüd vaatame, kas järgnev pool aasta saab olema eelnevatest aastatest märkimisväärselt erinev või mitte kuid me oleme jõudnud ka ristteele, murdepunkti. sellepärast, et äh, nagu me kõik teame, on välisteenistuse vallas kokkulepe sõlmitud, see tähendab, et luuakse uus struktuur ja mina loodan, et inimõiguste seisukohalt on selle kokkuleppe sõlmimine oluline ja märkimisväärne, sellepärast et lepiti kokku ju ka, et peakorterite tasandil Euroopa välisteenistuses toimub ka inimõiguste eest võitlemine, on ka selleks eraldatud struktuur ja paruness Ashton on ka ise rõhutanud oma sõnavõttudes, et tema tahaks, et oleks selline läbiv joon kõikides välisteenistuse tegevustes, mis käsitleb ka inimõigusi ja tuletab kõigile meelde seda, et inimõigusi tuleb välisteenistuse kõikidesse tegevustesse kaasata proua Ashton on ka rõhutanud, et äh, meil on võimalus tulevikus arutleda selle üle, kuidas asjad kujunevad, kuidas asju äh, tehakse. ja kui me kohtusime paar nädalat tagasi, siis ütles ta mulle, et et äh, ta tahaks rääkida meile ka sellest, kuidas KOHOM saab olema üles ehitatud ja mul on väga hea meel näha, et Belgia eesistujana toetab seda mõtet, et inimõiguste töögrupp võiks asuda füüsiliselt Brüsselis ja võib-olla härra Tiilemets räägib natukene sellest täpsemalt. ja lõpetuseks lisaksin, et meil oli loomulikult suur rõõm näha, et esimesel juunil kirjutasid kaks Euroopa Liidu välisministrit proua Estonile selle kohta, kui oluline on inimõiguste küsimustes ühe häälega rääkida ja oma kirjas need kaks äh, välisministrit kajastasid praktiliselt kõiki elemente, kõiki hinnanguid, mida meie inimõiguste alakomisjon ja inimõiguste organisatsioonid on maininud ja, ja välja toonud. see kiri saadeti parunes äh, Ashton, Ashtonile kui härra Vestervelle. ja äh, proua Espersoni poolt Uh, no ma kordan üle, härra Westerwelle on Saksamaa välisminister. Uh, I would like to invite you to give uh, uh, the, the priorities of, um, of COHOM in the country. ja härra Tillemann, COHOM-i uh, arengud järgnevate kuude jooksul. suur tänu, proua esinaine. kõigepealt juhiksin tähelepanu sellele, et äh, mul on tõesti suur au tutvustada teile ja teie alakomisjonile meie tööprogrammi. inimõigused on Euroopa Parlamendi üks äh, kõige olulisemaid töövaldkondi ja inimõiguste alakomisjon on olnud äh, siinkohal olulise tähtsusega ja see on olnud äh, inimõiguste nähtavaks muutmise töövahend, äh, samuti on äh, alakomisjon tegelenud Saharovi auhinnaga, mõttevabaduse auhinnaga siis ja isiklikult olete teie inimõigusi kõikides valdkonnades välja toonud ja inimõiguste süvalaiendamisele kaasa aidanud kõikides Euroopa Liidu poliitikates ja programmides ja seetõttu leian ma, et meil, meie peame äh, jääma lootma väga paljuski teie nõuannetele ja juhtnööridele oma järgnevas arengus. mis puudutab äh, meie üksuse arengut, äh, siis me kuulume, nagu te ütlesite, proua Ashtoni ja organisatsiooni ja meie tööprogramm on koostatud kõrge esindaja teenistuse ja Belgia eesistuja koostöös ja arvesse oleme võtnud ka loomulikult Hispaania eesistuja suurepärast tööd. ma arvan, et viimast korda võime siis rääkida eesistumisest. ja proua Estoni palvel belglased juhivad Kohomit, kuid me vabastame selle juhi tooli niipea kui võimalik mis puudutab praktilist äh, lähenemist, siis äh, nõukogu, äh, komisjoni ja, ja eesistuja delegatsioonid kavatsevad juhtida meie organisatsiooni Brüsselis, Genfis ja New Yorgis. mul on väga hea meel, et komisjon toetab meid ja et komisjoni esindaja on siin kohal. komisjoni esindaja on alati meie jaoks ju alati suureks toeks ja ma tänaksin siin komisjoni ja, ja kasutaksin võimalust ja tänaksin ka nõukogu sekretariaati, kes on aidanud meil tööprogrammi koostada. suurem osa Euroopa või maailma riikidest, suurem osa maailma riikidest on olemas Euroopa delegatsioonid, Euroopa Liidu delegatsioonid ja see on väga oluline mis puudutab äh, Lissaboni lepet, siis äh, inimõiguste äh, teemaline dialoog ja konsulteerimine kolmandate riikide ja piirkondlike organisatsioonidega on tegevus, mida juhivad ja viivad ellu praktikas proua Ashtoni teenistused. Belgia osaleb erinevatel kohtumistel ja täidab siis eesistuja rolli ja, ja kahe tuhande kümnenda aasta teisel poolel jätkame me Euroopa Liidu inimõiguste poliitika elluviimist, tugevdamist ja arendamist. meie jaoks on oluline olemasolevate Euroopa Liidu instrumentide ja, ja vahendite täie potentsiaali kasutamine ja ellurakendamine. me kavatseme rakendada ka ta optimaalselt Lissaboni strateegia võimalusi Euroopa Liidu väärtuste edendamisel kõrge esindaja rõhutas äh, kuueteistkümnendal juunil teie enda ees äh, Euroopa Liidu täiskogul Strasbourgis, et äh, väga oluline oleks koostada ülevaade Euroopa Liidu inimõiguste poliitikast tervikuna. see on siis selline põhjapanev ülevaade, läbivaatus. me kasutame seda võimaluse ära ja vaatame äh, senise poliitika läbi, see saab olema pigem äh, ettevalmistav meede, mis aitab meil langetada oma otsuseid äh, ja ka tulevikus muutusi ellu viia. loomulikult oleme oma tööprogrammis arvesse võtnud mitte ainult erinevaid soove, vaid ka muuhulgas seda Saksamaa ja, ja Taani poolt esitatud kirja, kus tõesti on palju huvitavaid mõtteid välja toodud. me kasutame seda oma töös otse kui mustandit või kavandit. ja kui me hakkame nüüd koostama ülevaadet või läbivaatamist sellest Euroopa Liidu inimõiguste alastest poliitikast, siis kavatseme me arvesse võtta ka kõikide huvigruppide arvesse arvamusi ja iseäranis huvitab meid Euroopa Liidu Vabaühenduste Foorum, mis toimub kaheteistkümnendal, kolmeteistkümnendal juulis, selle pealkirjaks on Euroopa Liidu inimõigustealased instrumendid ja Lissaboni strateegia, asjade seis ja tuleviku arengud ja jällegi äh, kasutaksin ma võimalust ja esitaksin teile äh, eda-, veel kord äh, kutse ja palve esineda võtmeesineja meie, meie foorumi, foorumil. ja nagu kogu meie töös üldisemalt, siis üldiselt leiame me, et kodanikuühiskonnal on tähtis roll ka strateegilises läbivaatamises, soovitused ja andmed, mida on esitanud Amnesty International, on seetõttu väga olulised meie jaoks ja me võtame neid arvesse. oma töös katsume me kõikidesse aspektidesse kaasa, kaasata kodanikuühiskonna esindajaid ja meil juba toimub seitsmendal juulil äh, esimene KOHOM-i koosolek äh, konsulteerimise eesmärgil toimub konsulteerimiskoosolek ja esimene Kohumi koosolek on ka kodanikuühiskonna esindajatele avatud. mis puudutab institutsioonilisi muutusi, siis äh, meil on võimalik äh, eesmärkide, eesmärke eesmärkide suunas liikuda, keskendudes oma töö neljale põhilisele valdkonnale, kõigepealt äh, meie töömeetodite äh, kohandamine, siis äh, Euroopa Liidu instrumentide äh, töö sujuvamaks muutmine, Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu rolli suurendamine ÜRO-s ja siis inimõiguste süvalaiendamine ja välis- ja sise-Euroopa Liidu poliitikate parem kooskõlastamine nii poliitilisel tasandil üldisemalt kui ka konkreetsemates teemavaldkonnas, valdkondades ja kui te lubate, siis räägiksin ma sellest, äh, nendest neljast põhivaldkonnast pisut täpsemalt. esimene valdkond on meie äh, Kohomi töömeetodite kohandamine, see hõlmaks äh, korrapärasemaid koosolekuid ka seda, seetõttu, et meie töökoormus on kasvanud, nii et Brüsseli peakorteri toomine Brüsselisse oleks tõesti väga praktiline ja me loodame, et liikmesriigid on selle mõttega nõus ja ja igal juhul äh, praktilistel põhjustel oleks äh, see väga kasulik ja kui me teame oma tööprogrammi täpsemalt, äh, siis te näete, et, et tegelikult kui koosolekud ei toimu korrapärasemalt, siis on KOHO-meil täiesti võimatu oma tööd jätkata, meie töökoormus on üüratu ja varem või hiljem tuleks selline Brüsseli põhine peakorter igal juhul juua. aga kui me räägime töömeetodite kohandamisest siis ka töökodade või äh, rakkerühmade süsteem, keskendumine äh, konkreetsele tegevusele, järeldusele, poliitika muutmine nähtavamaks ja meie äh, tegevuse, koostöö suurendamine Koreperiga ja poliitilise julgeolekukomiteega ja see, ja siis väga oluline on ka ajakohane välisasjade küsimuste käsitlemine nõukogu tasandil. siis teine teemavaldkond, Euroopa Liidu instrumentide äh, suju, töö sujuvamaks muutmine, äh, kõigepealt äh, ratsionaliseerimine ja süvalaiendamine erinevate eeskirjade, tegevuskavade, tööprogrammide ja juhtnööride osas ja teiseks meie dialoogi ja konsulteerimisprotsessi läbivaatamine. me oleme Äh, me kuulasime, mida te ütlesite Ameerika Ühendriikide kohta ja kavatseme seda oma äh, töös, oma konsulteerimises Ameerika Ühendriikidega ka kohe arvesse võtta ja vaadata, milliseid häid tavu me saaksime sealt üle võtta. mis puudutab juhtnööre, siis äh, loomulikult selline süvalaiendamine ja sujuvamaks muutmine või voolujoonestamine hõlmab erinevaid valdkondi, kui asi puudutab äh, näiteks relvakonflikte, siis äh, seal toimub konkreetne ülevaatamine, me kavatseme ÜRO äh, eriraportööriga laste ja relvakonfliktide vahel läbi viia oma seminari, mis puudutab surmanuhtlust, siis me loodame sügisel üldassamblee resolutsiooni läbi suruda ja kahe tuhande seitsmendal aastal esimest korda võeti selline resolutsioon vastu, nii et me loodame et me suudame äh, mõjutada suurt äh, osa riike liituma selle moratooriumiga kui mitte täieliku ja surmanuhtluse tühistamisega. inimõiguste kaitsjate osas äh, siis Hispaania eesistuja on teinud ära üüratu töö ja keskendunud erinevatele mitmetele olulistele valdkondadele. Euroopa Liidu erinevates äh, koostööosakondades kogu maailmas ja koostöös ka kodanikuühiskonnaga ja, ja inimõiguste kaitsjate endaga. me vaatame ka ise, kuidas me saaksime tagasi pöörduda äh, Tšehhi Vabariigi Euroopa Liidu varjupaiga algatuse teema juurde. siis puudutab laste õigusi, siis äh, jällegi laste õiguse osas, õiguste osas samuti püüame me kohumis konsulteerida äh, kas on võimalik äh, toetada täiendavate äh, protokollide vastuvõtmist Euroop-, äh, ÜRO protokollile laste õiguste kohta, see saaks olema siis teine protokoll, mis võimaldaks esitada ka kaebusi ja ja loomulikult nõukogu järeldused last, lapstööjõu kohta on ka kindlasti üks osa meie tööprogrammist. siis äh, juhtnööride koha, koha, kohalik elluviimine, meie oli algatus, mille äh, võttis vastu Rootsi eesistuja ja komisjoni dokument äh, taast-, rehabilitatsioonikeskuste ja kapitalikaristuste kohta, siis vägivald naiste suhtes me kavatseme edendada maailma tasemel võetavaid samme võttes arvesse ka kõrge esindaja arvamust, kes, see on siis kõrge esindaja seksuaalse vägivalla küsimustes inimeste vastu. siis dialoog, nagu ma ütlesin, me kavatseme seda üle vaadata, kuid äh, inimõiguste dialoog ja, ja konsulteerimine alakomisjoni, alakomisjonidega toimub järgneva kuue kuu jooksul Aafrika Liiduga, Venemaaga, Valgevenega, Moldovaga Armeeniaga, Aserbaidžaaniga, äh, Georgiaga ja Kasahstaniga, Kõrgõzstaniga, Tadžikistaniga, äh, Hiinaga, Ameerika Ühendriikidega, Kanadaga, Jaapaniga, Argentiinaga ja Brasiiliaga, samuti Tšiiliga, Kolumbiaga, Kambodžaga, Laosega, Vietnamiga ja Marokoga. rõhutaksin et äh, nõukogu sekretäriaat ja komisjon juhuvad, juhivad seda konsulteerimise ja dialoogi protsessi. nii et äh, loomulikult jätkame me äh, Hiina inimõiguste alase dialoogi läbivaatamist ja algatame ka Hiina ja dialoogi, Hiina ja Venemaa dialoogi läbivaatamisel. instrumendid, millest ei saa ka üle ega ümber, on, mis puudutab, instrumendid, mis puudutavad usuvabaduse usuvabadust, mille valdkonnas loome me ajutise töörühma, kes vaatab läbi sellekohase, asjakohase tööprogrammi ja keskendub ka selle rakendamisele. mis puudutab demokraatia toetust, siis me ootame ase-, kõrge esindaja teenistustelt äh, edusammude kohta raportit, äh, ka ettepanekud pilootriikide kohta ja see oleks siis kahe tuhande üheksanda aasta äh, nõukogu järelduste sõiduvees või, või kiiluvees toimuv areng, lesbia, lesbilised, geid, biseksuaalsed ja transseksuaalsed küsimused igal juhul äh, me kavatseme ka seal meie inimõiguste instrumentide rakendamisele keskenduda. mis puudutab äh, puuetega inimesi, siis äh, kavatseme vastu võtta käitumisjuhise Euroopa Liidu ja liikmesriikide jaoks mis võetakse arvesse ÜRO, kus võetakse arvesse ÜRO konventsiooni puuetega inimeste õiguste kohta. me loodame, et see protsess jõuab lõpuni ning võetakse, see käitumisjuhis võetakse vastu järgneva poole aasta jooksul. kolmas suurem töövaldkond Euroopa Liidu edendamine ÜRO tasandil, ehk see on siis äh, Genfis, äh, New Yorgis, äh, Inimõiguste Nõukogus ja Üldassamblees. inimõiguste nõukogu ülevaatamine, reform jätkub ja see protsess jätkub kahe tuhande üheteistkümnendas, üheteistkümnendal aastal ka, kuid äh, Hispaania eesistuja on juba selle teemavaldkonnaga palju tööd teinud, kuid on viimane aeg äh, ambitsioonikaid, kuid samas realistlikke eesmärke seada, mis äh, leiabki aset järgneva kuue kuu jooksul neljas äh, ja viimane koostöö, äh, töövaldkond, inimõiguste süvalaiendamine ja äh, Euroopa Liidu sise- ja välispoliitikate kooskõlastamine selles valdkonnas. ma rõhutaksin siin jällegi mõningaid tähtsamaid küsimusi või meie teemavaldkondi, kõigepealt inimõiguste süvalaiendamine mm, CSTP-s naised, rahu ja julgeolek, teiseks, kolmandaks Ehm, sõnavabadus ja uus tehnoloogia, neljandaks äh, inimõigused äh, ja ärimaailm ja viiendaks äh, õigus toidule. kõikides nendes valdkondades kavatseme me kõigile nendele valdkondadele kavatseme me keskenduda, meil on selged eesmärgid, me püüdleme konkreetsete tulemuste poole kõigis nendes valdkondades, nii et ma olen loomulikult ka sellega seoses valmis vastama kõigile teie küsimustele. ja lõpetuseks tahaksin ma veel kord tänada teid selle võimaluse eest täna siin teile oma tööprogrammi laias laastus tutvustada, loomulikult tööprogrammile peavad kõigepealt andma oma heakskiidu ka liikmesriigid, see tööprogramm on nüüd liikmesriikide esindajatele kätte jagatud, nad tutvuvad sellega ja loomulikult küsime me ka kodanikuühiskonna esindajate nõu, kui asume seda tööprogrammi, mis on ambitsioonikas, kuid realistlik, ellu viima. A... suur tänu, härra Tillemans. meil on äh, väga hea meel kuulda, et teil on selline strateegiline lähenemine. Hispaania eesistuja tegi väga head tööd ja me täname kõikide nende tehtud pingutuste eest ja teie ettekandes näeme me, et meil on võimalus nüüd palju strateegilisemaks muutuda oma tegevustes. Te rääkisite erinevatest strateegiatest ja, ja ka sellest, kuidas ähm, hakatakse tegelema olemasolevate vahenditega ja nende tugevdamisega. üks kommentaar minu poolt võib-olla me saaksime korraldada seminari äh, nende dialoogide osas, sellepärast et praegu on väga palju nii positiivseid kui ka negatiivseid vaatlusi tehtud, äh, et me saaksime võib-olla vahetada arvamusi selles osas, kuidas neid dialoogi tõhusamaks muuta. et me nüüd hakkame ka oma allkomisjonis dialoogide teemaga rohkem horisontaalselt äh, tegelema Te nimetasite nelja valdkonda, mille osas te sooviksite tegutseda. ja te rääkisite ka äh, parlamendikomisjonidega äh, koostööd. näiteks äh, olete te rääkinud põllumajanduskomisjoni esimehega toiduohutuse poliitika tugevdamise osas, et me võiksime seal võib-olla mingeid koostöö arutelusid teha. nüüd me hakkame rääkima ka inimõiguste programmi edasijõudmisest ja sõna saab siis äh, valitsusväliste organisatsioonide esindaja. suur tänu äh, me oleme eh, siin kuulnud tõesti väga palju eh, sõnu eh, Belgia eesistuja, eesistumise esindajalt, mida me oleme juba tükk aega oodanud. suur tänu, et ka meie saame oma kommentaarid anda sellele täna hommikul. ma tänaksin ka Belgia eesistujat selle, nende tegevuste sammude eest, mida nad on juba astunud äh, Ähm, kodanikuühiskonna organisatsioonide suunas ja valitsusväliste organisatsioonide tegevuse abistamiseks. meil oleks vaja kindlasti ka tugevdada läbipaistvust ähm, töödokumentidele juurdepääsu osas, sest viimase kuue kuu jooksul me oleme paljudele dokumentidele kaotanud juurdepääsu, me ei soovi siin mitte Hispaania eesistujat süüdistada, vaid erinevaid institutsioonilisi probleeme, mis on tekkinud viimase kuue kuu jooksul, nii et me loodame, et me saame nendest probleemidest üle ja tuleme ja jõuame tagasi sellesse olukorda, kus me olime Rootsi eesistumise ajal, kus me saime juurdepääsu kõigedele töörühma dokumentidele, saime juurdepääsu tulevate koosolekute aruteludele ja ka väga olulistele äh, dokumentidele, mida arutati erinevates töörühmades. nüüd, kus te töötate kõrge esindaja allavuses, siis ma äh, loodan, et me saame ka tema pädevuses olevate dokumentidele juurdepääsu, see oleks äärmiselt oluline valitsusvälistele organisatsioonidele. sooviksin ähm, allkomisjoni tähelepanu ja institutsioonide tähelepanu juhtida kahele dokumendile, mille te, mida te mainisite et kui need dokumendid ei ole veel edastatud allkomisjoni liikmetele, siis seda kindlasti tehakse. see puudutab siis soovitusi, üks puudutab see Euro-, Euroopa Liidu Eurometi inimõiguste dialoogi ma ei hakka siin kõiki üksikasju puudutama täna hommikul, kuid ma räägin mõningatest aspektidest, millega tegeleb praegu ka Äh, välisteenistus. ma tean, et välisteenistuse osas tuleb siin veel arutelu, ma sooviksin siia jääda positiivsete äh, nootide juurde. nüüd inimõiguste strateegia äh, millest proua Ashton rääkis parlamendis paar nädalat tagasi. loomulikult me tervitame seda, me oleme juba mitmeid aastaid selle nimel pingutusi teinud. ja kindlasti on see kooskõlas ka Belgia eesistumise kavadega, millest äh, me kuulsime täna hommikul. me loodame, et see hakkab ka rääk-, tegelema kriitilise küsimusega, mis äh, on seotud inimõiguste dialoogiga, sellest juba rääkis ka äh, allkomisjoni esinaine. me teame, et mõningad äh, dialoog, arutelud on juba äh, käimas, millest me ka kuulsime, mõned on neist päris positiivsed äh,, on jõudnud ka konkreetsete soovitusteni, mida siis kolmas riik on ka rakendanud Euroopa Liidu abiga. mõningad, mõned dialoogid vajavad veel teatud diplomaatilisi ting-, pingutusi, aga neid ei tohi igal juhul kasutada vabandusena või ettekäändena mingisuguse teistsuguse inimõiguste dialoogi sisseviimiseks. tihtipeale praegu äh, seda juhtub, eriti kui tegu on ähm, liikmesriikide ähm, omaenda äh, lähenemisega kolmandatele riikidele inimõiguste küsimustes. samuti on siin mõningad küsimused puudutatud, mida valitsusvälised organisatsioonid on juba aastaid äh, arutanud. üks oluline punkt on kohalike piirkondlike strateegiate väljatöötamine inimõiguste küsimuses. mida me siin vajame, on see, et inimõiguste strateegiad oleksid kooskõlas kohalike vajadustega, siin tuleks kasutada ära kõik äh, olemasolevad vahendid ja, ja see tuleks integreerida ka kohalikku äh, olukorda. meid huvitaks ka väga näha, kuidas äh, kodanikuühiskonna konsulteerimine kaasatakse sellesse protsessi ja, ja üks olulisemaid on siin siis kaheteistkümnendal, kolmeteistkümnendal juulil toimub inimõiguste konverents. ja mul on väga hea meel just kahe töörühma, kahe kahe töökoosoleku toimumise üle. nimelt üks, mida Amnesty in,, Amnesty International on üritanud ähm, korraldada juba mõningaid aastaid. me loodame, et meie tegevusi võetakse nüüd äh, tõsiselt ja et me saame nüüd ka oma äh, töökoosoleku käigus tulla välja konkreetsete ähm, ettepanekutega äh, sise- ja välispoliitika kooskõlastamise osas. nüüd järgmine Eh, puudutab initsiatiivi, mille osas ma tean, et eh, institutsioonidel on olnud raskusi sellega tegelemisega viimastel aastatel. ja ma tean, et ka Amnesty International on sellega hakanud alles viimastel aastatel järjekindlamalt tegelema. Euroopa Liit peaks palju integreeritumalt kõikide lähi, kõikide inimõiguste ülesannetega tegelema ja peaks keskenduma ainult mõningatele valdkondadele, nagu näiteks äh, poliitilised õigused, kultuurilised õigused. ja mis puudutab ÜRO tööd. viimaste kuude jooksul on probleeme tekkinud eriti Genfis, mõningaid ka New Yorgis. me loodame, et need äh, probleemid mitte ainult esindatuse, vaid ka koordinatsiooni ja aruandekohustuste äh, osas äh, lahendatakse nii kiiresti kui võimalik. järgmiste kuude kõige olulisemad äh, punktid on Inimõiguste Nõukogu, arvestades sellega, et Euroopa Liit on nüüd Inimõiguste Nõukoguga liitunud ja on ka oma seisukoha selles osas moodustanud samuti on äärmiselt oluline äh, deklaratsioon surmanuhtluse osas. ja meil on väga hea meel näha, et te toetate äh, selle, seda resolutsiooni ja selle rakendamist. protsess kahjuks on endiselt ähm, liiga aeglane. me lootsime olla jõudnud äh, surmanuhtluste keelustamise protsessiga palju kaugemale jõudnud, kui me oleme praegu jõudnud. tegu on äh, mitte ainult äh, institutsioonidega, vaid ka valitsusväliste organisatsioonidega, selle, me peame rohkem tegema tööd ka kolmandates riikides selle teemaga, seetõttu me loodame, et me suudame rohkem tööd ära teha enne Peaassamblee äh, korraldamist. nüüd veel mõningad lõpumärkused. kahepoolsed kohtumised. seoses äh, paljude institutsioonide, institutsiooniliste probleemidega viimase kuu, kuue kuu jooksul on äh, toimunud palju kahepoolseid kohtumisi ja me saame aru, et kehtib ka palju ministeeriumide vahelisi kohtumisi, eriti mis puudutavad Euroopa Liidu Vahemere piirkonna äh, kohtumisi. nagu te arvatavasti ka teate, siis paljud meie äh, probleemid, inimõiguste äh, organisatsioonide probleemid siis administratiivsetel koosolekutel ei ole tekitanud mitte Cohom, vaid äh, teised äh, poliitilised äh, grupid. ja see olukord endiselt on jäänud selliseks. nii et ma loodan, et, et uus eesistuja võtab üldisema lähenemise selliste koosolekute korraldamisele ja et ka meie saame ligipääsu nendele. nüüd meie soovitused, mis olid, mis me suunasime ka Hispaania eesistujale, me soovime suunata ka Belgia eesistujale. see puudutab kümmet individuaalset äh, juhtumit, millel on äh, ka globaalne mõju olemas. me ootame Euroopa Liidu institutsioonidelt märki, eh, et selle, selles osas, et eh, kasutatakse kõiki olemasolevaid vahendeid nende kümne eh, erijuhtumi puhul suur tänu teile. suur tänu, David ja tõesti, nagu te ütlesite, siis esimene võimalus jätkamaks jätkamaks äh, nõukogu inimõiguste töörühma ja vaba, valitsusväliste organisatsioonide äh, äh, koostööd tulebki siis kaheteistkümnendal, kolmeteistkümnendal juulil konverentsil ja nüüd on sõnasoovijatel võimalus äh, sõna võtta, kas keegi soovib sõna? proua Kill-Nielsen. me ei pea praegu siin võitlema selleks, et sõna saada. ma arvan, et kõik, mida öeldi, on väga huvitav, ma tänan teid, mul tegelikult ei ole küsimusi, mida ma tahaks esitada, ma olen väga rahul sellega, mida ma kuulsin. aga ma tahaks seda võimalust ära kasutada selleks, et juhtida teie tähelepanu asjaolule, et inimõiguste allkomisjon saatis New Yorki delegatsiooni põlisrahvuste kongressile ja ma osalesin sellel, selles delegatsioonis ja me ei tohi unustada, et kui tegemist on inimõiguste küsimustega Euroopa Liidus, siis me ei tohi unustada, et Euroopa Liidus on põlisrahvusi ja et äh, põlisrahvuste õiguste küsimus, kes on samal ajal ka Euroopa kodanikud, on olulised. ma tahtsin lihtsalt äh, kasutada juhust, et äh, teie tähelepanu sellele küsimusele pöörata, mis mind eriliselt huvitab, aitäh! suur tänu. kas härra Tillemans soovib äh, sõna võtta? Yes, um, suur tänu, proua esinaine. suur tänu ka kõikide kommentaaride eest. kõigepealt muutunud on see, et tõesti see äärmiselt oluline teema, mis puudutab tugevdatud koostööd Euroopa Parlamendiga ja eriti teie allkomisjoniga, minu ettekandes tõesti kajastamist ei leidnud. ka meie kutsume teid meie inimõiguste töörühma koosolekutele, mis ja me loodame, et see koosolek veel peatselt aset leiab, me soovime rääkida ka institutsionaalsetest muutude, muutustest, mida on Lissaboni leping endaga kaasa toonud see saab, see on ka meie jaoks äärmiselt oluline kohtumine. oleks meie jaoks oluline, kui me saaks teiega kohtuda esinejana. see seminar või siis ähm, töökoja kokkukutsumine oleks väga huvitav ja äärmiselt huvitav oleks ka äh, nõupidamised valitsusväliste organisatsioonidega. tõsiasi on aga see, et nõupidamisi, koosolekuid on väga palju, tulemused on väga mitmesugused, et öelda, väljendada leebelt. ja me peame üritama vaadata, kuidas me kõige paremini saame edasi tegutseda igasugused äh, mõtted, äh, uued ideed on väga teretulnud, sellepärast et vahetevahel tekib suundumus äh, jääda dialoogide ja nõupidamiste puhul senise olukorra juurde, siin on näha ka teatavat konservatiivse hoiaku peegeldust. nii et me peaksime alustama uue hooga ja see vajab välist sisendit. et eriti on vaja seda välist sisendit traditsioonilisele mm, tööviisile. ja komisjon teeb siis oma lisakommentaarid nende kohtumiste kohta ma tegin ka oma kommentaarid eelkõnelejate sõnavõttude all, läbipaistvus, me teeme oma parima. aga see toob välja äh, selle küsimuse, et nagu David on kogenud viimase kuu jooksul, et, et ähm, äh, informatsiooni jagamine toob kaasa endaga vahetevahel ka äh, korraldamatust, äh, sest äh, ja muudatused toovad endaga kaasa korral teatavat segadust. nii et ma ei luba, et järgneva kuue kuu jooksul me saavutame selguse kõikides valdkondades. tegu on endiselt öö, ähm, tööprotsessiga ja me loodame, et te saate ligipääsu öö, suurele hulgale dokumentidele, kõige olulisemad loomulikult ka parlamendi dokumentidele ja äh, meil on praegu siis erinevaid äh, tööprotsesse mis on käigus, me loodame, et need lahendused saavad olema ka valitsusväliste organisatsioonide jaoks positiivsed. nüüd äh, surmanutlus. New Yorgis on äh, korrespondents-töörühm äh, tööd teinud selles osas ja esimese kohtumise tulemus annab meile alust optimismiks üldiselt New Yorgis. me töötame ühise meeskonnana, nii et ma ei tea, kuidas on esindatus teistes valdkondades Euroopa Liidu poolt, kuid ma võin teile öelda, et inimõiguste valdkonnas e-, Euroopa Liidu delegatsioon on vägagi hästi esindatud. Belgia delegatsioon on näiteks integreeritud väga tugevalt protsessi väga selge tööjaotus on olemas, samuti on ühine tööjaotus, töökavad. nii et see on ka edasine samm selles suunas, millest saab ähm, äh, välisteenistus. ja Euroopa Liidu välisteenistuses on see tööülesanne ka üks olulisemaid. ma arvan, et ma olen rääkinud piisavalt. suur tänu, proua esineja. suur tänu ma annaksin kõigepealt äh, sõna äh, kolleeg Körentsile ja siis teised äh, sõna, sõnasoovijad saavad ka sõna, palun. aitäh, proua eesistuja, proua esineja. ma tulin veidi hiljem, sellepärast ma ei tea, kas te olete juba käsitlenud Euroopa Liidu ühinemist Euroopa Nõukogu ja Euroopa Inimõiguste Konventsiooniga. minu meelest on tegemist äärmiselt tähtsa küsimusega erinevatest põhjusest lähtudes. tegemist on äh, sellega, et kakskümmend seitse riiki näitaksid üles oma usku ühistesse väärtustesse, mis, millel põhineb ka meie välistegevus ning kui me ühtse plokina tegutseks, siis me võiksime avaldada survet ka neile, kes, neile, kes varem survele ei allunud Ehm, me, vaja on, et Euroopa Liit oleks usaldusväärne ning äh, ma olen korduvalt juba siin komisjonis äh, rääkinud sellest, äh, ma ilmselt hakkan kõigile närvidele käima siin juba sellega, kõik kakskümmend seitse liikmesriiki peavad Strasbourgi inimõiguste kohtu kõigi otsustega, kõiki otsuseid aktsepteerima. kuidas me saame venelastele oma välissuhetes äh, Äh, selgeks teha või näiteks Euroopa Liidu Venemaa tippkohtumisel, et nad peavad inimõigusi aktsepteerima, kui mõned liikmesriigid, Euroopa Liidu enda liikmesriigid, ei ole nõus aktsepteerima Strasbourgi inimõiguste kohtu otsuseid. seal on vastuolu. mida kavatseb Belgia eesistujariigina teha selleks, et sellest anakronismist üle saada? kas te kavatsete teha mingi algatuse selleks, et kohustada äh, liikme, kõike kahtekümmet seitset liikmesriiki inimõigusi austama? nii et ma lisan teid minu äh, selle operatsiooni äh, ohvrite hulka äh,, kellele ma esitan neid nõudmisi, aitäh! Wonderful... suur tänu! ma arvan, et sellest on väga palju kasu, et te kogu aeg kordate seda mõtet, et vahetevahel tuleb äh, neid asju korrata ja et selleks, et nad teostuksid. ma arvan, et see on suurepärane mõte, et äh, et meil oleks sellega seotud ka äh, vastav tegevus, kuna me ei arutanud tegelikult inimõiguste konventsiooniga liitumist varem, siis väga hea, et te seda meenutasite ja härra eh, Tiilemansil on nüüd aega mõelda oma vastusele, aga nüüd kuulame, mida Euroopa Komisjonil on öelda selles arutelus uh,. Thank you very much uh,, uh, Mrs Chair. Well just to... suur tänu, proua esinaine. sooviksin tänada Belgia sõpru selle uue vaimu eest, et tõesti me ei ole varem olnud nagu nii kaasatud, kui ma ütlen meie, siis uh, siis ma näen, et äh, komisjon on äh, siin koos nõukoguga esindatud, nii et äh, tööde planeerimises me ei ole tõesti kunagi nii palju ühist koostööd teinud. ja me vaatame siis järgnevad kuud kuud ja kuue kuu jooksul toimuvad mitmed arengud. ma arvan, et me ei peaks siin eeldama, et me kõik asjad lõpule viime järgneva kuue kuu jooksul, iseäranis kui me tahame Euroopa Liidu uut inimõiguste strateegiat, viimane pärineb ju tegelikult kahe tuhande esimesest aastast, me loodame mitmesuguseid erinevaid protsesse algatada, sealhulgas Vabaühenduste Foorum, konsulteerimine kõikide erinevate huvigruppidega. kuid loomulikult see strateegia enne semestri lõppu valmis ei saa, tõenäoliselt liigub, tõenäoliselt läheb see protsess sujuvalt üle ka kahe tuhande üheteistkümnendasse aastatesse, ma räägiksin kolmest erinevast asjast välis- ja siseelementide kooskõlastamine. jah, see on prioriteet, kõik me tajume, kui vajalik on sellega tegeleda Euroopa Parlament, kodanikuühendused, Belgia eesistuja, erinevad institutsioonid on sellele tähelepanu rõhutanud, aga tegelikult äh, tuleb sellele küsimusele läheneda ennekõike välisvaatenurgast äh, või seda on tehtud, aga, aga väga palju tuleks äh, lähe-, vaadata seda küsimust ka seestpoolt erinevad komisjoni peadirektoraadid äh, võib-olla peaksid äh, koostööd tegema Euroopa Parlamendiga äh, sisepoliitikate valdkonnas, seal on väga, väga palju tööd ära teha ja seetõttu meil on väga hea meel, et proua de Kaiser on olnud nõus olema moderaatoriks meie töörühma töös välis- ja sisetingimuste osas. kui me võtame härra Uhensi suurepärase näite siin Euroopa Inimõiguste konventsiooni kohta ja Euroop- ja Euroopa Nõukogu järelevalvesüsteemi kohta. loomulikult, kui me räägime Euroopa Nõukogu liikmetega, kes ei ole tegelikult Euroopa Liidu liikmed, siis me loomulikult peaksime inimõiguste mehhanismist lähtuvalt oma, oma dialoogi arendama. ja me võime paluda neil lähtuvalt sellest dialoogist, sellest foorumist inimõiguste Äh, rakendamist nõudma. kuid äh, et me oleksime usaldusväärsed, äh, siis me peame kandma ka hoolt selle eest, et Euroopa Liidu riigid, Euroopa Liidu liikmed täidavad neid samu põhimõtteid, mida me nõuame kolmandatelt riikidelt. ja kui me räägime sise- ja välis, välissuhete, suhetest, siis tegelikult me, kõik teed on meie ees lahti me võime igasuguseid asju nõuda inimõiguste valdkonnas aga me, kui me räägime Euroopa Liidust siseselt, siis meil on pädevused jaotatud Euroopa Liidu institutsioonide sekkumine liikmesriikide tegevusse ÜRO konventsioonide elluviimisel näiteks on piiratud ja ja ka Euroopa ÜRO mehhanismide äh, järelevalve on meil piiratud, nii et äh, meil, me peame vaatama, milliseid sise kanaleid me saame rakendada Euroopa Liidu siseküsimuste lahendamiseks, teades, et äh, meil on siin piiratud pädevused, äh, sellepärast et meie pädevused on piiratud äh, lepingu sätetest, nii et me peame siis vaatama välismeetmeid, sisemeetmeid ja, ja, ja arutelu saab alguse Vabaühenduste Foorumil inimõiguste dialoogi valdkonnas oleme nõus sellega, mida ütles David, meil on mitmesuguseid dialoogi, mis toimivad hästi, mis toimivad enam-vähem hästi, need dialoogid, mis toimivad väga hästi, on äh, struktureeritud äh, dia-, dia-, dialoogid, mis põhinevad äh, kokkulepetele, lepingutele kolmandate riikidega ja need on siis dia-, dialoogid, kus inimõiguste arutelu on, arutelu toetab ka tegevuskava, tööprogramm ja nii edasi. seda me peaksime ka oma läbivaatuses arvesse võtma. siis KOHOM-i töö suurendamine, Brüsseli peakorter, koosolekute sagedasem korraldamine, see on hädavajalik minu meelest, see on ka hädavajalik sellepärast, et meil toimub institutsiooniline üleminek, millega kaasneb alati risk ja, ja meil tekib see risk, et see omanikutunne, mida Euro-, Euroopa Liidu liikmesriigid tunnevad inimõiguste poliitika osas, see läheb kaduma. liikmesriigid tunnevad omanikutunnet Kohomi osas ja ja kui me rohkem anname ülevaatusi üle, rohkem anname pädevusi üle proua Ashtoni teenistusele, siis samal ajal me ei tahaks seda omanikutunnet ja pühendumist kaduma lasta minna, nii et me peaksime pingutama selleks, et, et kuulata, kuidas liikmesriigid erinevaid poliitikaid rakendavad. suur tänu! ma arvan, et siin oli veel üks väga huvitav küsimus, mille tõstatas David Nichols nimelt äh, nõukogu töörühmadele on päris raske ligi pääseda, kui tegemist on liik-, riikide strateegia töögruppidega. David, kas sa ei, mitte ei mõelnud seda? nii et nimelt seda, et paistab, et riigi strateegiate osas äh, inimõigused paistavad, jäävad tähelepanu alt välja ja et kas on võimalik midagi selles osas ette võtta nüüd, kus äh, meil on välisteenistuse struktuur paigas, ehk on võimalik midagi ette võtta, äh, et meil on see risk, hoolimata sellest, et äh, proua Estonil on kõik head kavatsused ja ta soovib, et oleks igasugused, et inimõigused oleksid kõikides valdkondades esindatud ja et kas või tekib see ohk, et oht, et inimõiguste eest võitlejad ja inimõigustega töötajad tegelevad inimõigustega ja kõik teised tegelevad kõikide teiste valdkondadega, mina tahaksin mingisugust murrangut näha ka selles valdkonnas ja kahjuks äh, aseesimees äh, Macmillan lahkus just ruumist, kui mina tahtsin esitada talle ühe küsimuse, mis äh, on vägagi asjakohane praegusel hetkel. nimelt demokraatia tugevdamine, ma tean, et ta esindas Euroopa Parlamenti koos president Buusekiga sel nädalal Washingtonis ta esindas meid kõrgetasemelises dialoogis, mis käsitles just nimelt demokraatia edendamist, kuid kahjuks me ei saa siis nüüd tema arvamust kuulda, kuivõrd ta on lahkunud, kuid ma esitaksin härra Tiilemantsilt ja ka komisjoni esindajalt, kas te töötate demokraatia edendamise osas ka äh, nõukogu järelduste kallal ja see on teie päevakorras. Need on siis kaks küsimust, mida ma tahtsin veel käsitleda ja kümme kolmkümmend algab meil inimõiguste olukorraalane seminar Kongos, Kongo kohta. härra Tillemans, palun, teil on sõna. suur tänu. ja härra Kuuntsi poolt esitatud küsimustele vastaksime järgmiselt me tegeleme just nimelt nende sise- ja välismeetmetega sedakorda sellepärast, et Lissaboni lepe annab meile võimaluse kõigepealt Euroopa Liidul äh, liituda äh, Euroopa Nõukogu inimõiguste hartaga ja ja see on jõustunud, välja arvatud nende riikide puhul, kes ei ole sellele allkirjastanud ja kellel on erandstaatus, kuid need küsimused, mille Lissaboni lepe on meie jaoks avanud, annab meile või-, need, need küsimused soodustavad ka meie sise- ja välismeetmete alast diskussiooni ja meil toimub ka esimene selleteemaline äh, kohtumine sel nädalal Euroopa Liidu lepingu järelevalve komisjonide kohtumine. ma tõstatan selle küsimuse ka selles kontekstis äh, ning äh, võtame vaatluse alla ka Euroopa Liidu liikmete käitumise ÜRO lepingute, inimõigusalaste ÜRO lepingute ratifitseerimisel seda ei tohiks kindlasti tähelepanu alt välja jätta. ja veel üks viimane küsimus. töögrupp, mis tegeleb OSCE ja äh, Euroopa Nõukoguga, nemad tegelevad selle küsimusega, ma soovitaksin härra Covensil pöörduda nende poole. mis puudutab geograafilisi rühmi, siis äh, välis, läbipaistvuse puudumise osas tekib just nimelt äh, see küsimus ja probleem. me kavatseme tõesti äh, inimõigusi süvalaiendada ka geograafilises plaanis, kuidas me kavatseme Belgia äh, eesistujate poole pöörduda erinevates töörühmades ja vaadata, kas on võimalik Äh, luua võimalused kodanikuühiskonnale nende e-, töögruppidega kõnelemiseks otseselt. loomulikult igasugune inimõiguste alane dialoog peaks olema erinevate geograafiliste rühmade ja KOHOM-i ühistöö ja seetõttu me loodame, et meil saavad olema mitmesugused ühised arutelud nii geograafiliste rühmade kui ka KOHOM-iga. me kavatseme ka me kavatseme jätkata süvalaiendamist ka teistes valdkondades. meil peaksid toimuma ühised koosolekud Codefiga näiteks. see on üks paljudest näidetest, kus me kavatseme teha koostööd nõukogu teiste töörühmadega, Codef on siis üheks näiteks. inimõiguste süvalaiendamine ühises julgeoleku ja kaitsepoliitikas ja poliit-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika komisjon äh, saab olema üks meie koostööpartnereid jällegi äh, selles süvalaiendamise valdkonnas. demokraatia edendamise kohta võib öelda, et demokraatia edendamine on äh, meie päevakorras väga tähtsal kohal So um, well, as I have pointed out, we are with the nagu ma juba ütlesin, me ootame siin uh, eduraportit uh, või pilo-, pilootprojektide ja pilootriikide kohta. ja eesmärgiks oleks siin nõukogu järeldusi praktikas ellu viia ja võib-olla komisjon võib täpsemalt rääkida meile sellest, kuidas me nõukogu järeldusi demokraatia edendamises kavatseme praktikas ellu viima. ja lugupeetud inimõiguste alakomisjoni esimees, esinaine, me kavatseme teid asjaga kogu aeg kursis hoida kõikidest arengutest. suur tänu, härra Tiilemets, kas äh, härra komisjoni esindaja soovib ka sõna no,? No mul tegelikult äh, ei ole väga palju midagi lisada, me töötame selle raporti kallal, mille me oleme lubanud nõukogule esitada ja KOHOM saab äh, alustada oma tööd selles valdkonnas novembris ja loomulikult parlament äh, saab olema asjadega kursis, sellepärast et meie jaoks on parlamendi huvi meie töö vastu väga tähtis. suur tänu! ma arvan, et nüüd me oleme siis jõudnud selle päevakorrapunktiga lõpule ja me võime lõpetada selle huvitava arvamuste vahetuse härra Tiilemantsiga. ja ma pean äh, õppima ära siis äh, selle uue ametinimetuse. härra Tiilemans, Kohomi äh, esimees, kõrge esindaja Ashtoni teenistuses. ma ootan rõõmuga võimalust teiega ka tulevikus koostööd teha, nii nagu ka komisjoni esindajatega ja ka kodanikuühiskonna esindajatega, ma arvan, et üheskoos õnnestub meil palju ära teha. niisiis, kallid kolleegid, oleme me jõudnud oma tänase koosoleku kõige tähtsama või kõige suurema päevakorrapunkti juurde, päevakorrapunkti juurde, mis on väga ajakohane, tegemist on kuulamisega Kongo demokraatliku vabariigi inimõiguste olukorra kohta ja me korraldame seda koostöös Arengukomisjoniga, nii et ma tervitaksin siin ka proua Gretut, kes äh, on selle kuulamise kaasjuhataja koos minuga. see kuulamine on ajakohane. aga miks? seda sellepärast, et äh, me oleme jõudnud Kongo Demokraatliku Vabariigi viiekümnenda aastapäevani, see aastapäev leidis aset eile, kolmekümnendal juunil. ja ma tuletaksin teile ka meelde, et Euroopa Parlament võttis eelmisel kuul vastu kiireloomulise Äh, kiireloomulise resolutsiooni härra Tšebeje Bahisire mõrvaga seoses. tegemist oli inimõiguste kaitsjaga, kes oma elu viimaste päevadeni, viimaste hetkedeni võitles inimõiguste eest, tegemist oli juristiga, kes ei äh, kartnud astuda võimulolijatega vastuollu ja ta maksis ka selle vapruse eest oma eluga. ja see kuulamine peaks toimuma praegu siin ka sellepärast, et järgmine AKV Euroopa Liidu Parlamentaarne Assamblee toimub Kinshasas Kongo Demokraatliku Vabariigi pealinnas, see leiab aset teisest kuni viiendat detsembrini kaks tuhat kümme eelmise aasta detsembris võttis Euroopa Parlament vastu üldisemalt, üldisema inimõiguste teemalise kiireloomulise resolutsiooni ja ma tooksin siinkohal ka välja seda, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu on äh, viinud, äh, äh, viis läbi üldise inimõiguste olukorra hinnangu selle aasta märtsis Kongo valitsusele esitati erinevad soovitused ning see raport on ka olemas teie tänase koosoleku materjalide hulgas. ma tahaksin mainida ka seda, et äh, härra Alston, kes äh, esindab meie kohtuväliseid äh, hukkamisi, on koostanud ka oma raporti kanga kohta, kus on välja toodud mitmesuguseid äh, mitmesuguseid äh, mõrvu, mitmesuguseid tapmisi ja see on päris kohutav. ja aasta jooksul detsembrist kaks tuhat üheksa üle tuhande ja kaks tu-, ja kaks tu-, üle, üle kahe tuhande kolmesaja kaks tuhat kolmsada seitsekümmend seitse äh, rööviti, sealhulgas ka lapsed, äh, valitseb täielikult karistamatus ja inimõiguste rikkumisi panevad toime ka politsei ja korrakaitseorgani esind-, organite esindajad äh, ilma igasuguse karistuseta, seksuaalne vägivald, vägistamine, sada kuuskümmend naist äh, igal nädalal äh, lähtuvalt äh, hinnangutest äh, satuvad äh, vägistamise ohvriks kohutavad olukorrad vanglates, piinamine. nii et tänasel päeval vaatame siis, milline on inimõiguste ja humanitaarolukord riigis, kus üle ühe koma üheksa miljoni inimese on riigisiseselt sunnitud oma elukohast lahkuma seoses vägivallaga, mida panevad toimu erinevad rühmitused, relvist-, relvarühmitused, nagu näiteks looja vastupanuarmee ja ka teised organisatsioonid. ja äh, proua Corina Keeretu, arengukomisjoni aseesinaine, palun, ma annaksin nüüd teile sõna ka sissejuhatavaks sõnavõtuks. suur tänu, ka arengukomisjoni nimel tahaksin ma tänada teid selle tänase kuulamise korraldamise eest. austatud külalised, austatud kolleegid mul on tõesti suur rõõm olla siin. suur tänu! ja väga hea on, et me saame rääkida, millised arengud on Kongo demokraatlikus vabariigis toimunud seoses inimarenguga ja ma pean tunnistama, et kuritegevuse kasv, mis on murettekitav, on ka meie tööprogrammis väga tähtsal kohal. arengukomisjonis oleme me vaatanud, kuidas arenevad vajadused humanitaarabi järele ja iseäranis suurt tähelepanu oleme me pööranud sellega seoses Kongoga, kus on mitmesuguseid inimõiguste rikkumisi, võib öelda, et inimõiguste rikkumised on muutunud lausa igapäevaseks. Euroopa Parlamendi siis oleme me korraldanud äh, ka, ka ürituse ja, ja erinevad Euroopa Parlamendi liikmed on resolutsioonides rõhutanud, et meil on vaja demokraatlikku lahendust sellise olukorra lõpetamiseks. meil toimus ka äh, kohtumine naiste olukorra teemal Kongos, nagu te teate, naiste, laste vägistamise, ka isegi poistlaste vägistamine on muutunud samuti igapäevaseks karmiks reaalsuseks. volinike koht, kui ta oli arengukomisjonis, komisjonis, on kuulutatud äh, oma tegevuse tõttu inimõiguste kaitsel persona non grata'ks Kongos ja nagu te mainisite, Tšeba Bahizini äh, pidi jätma oma elu ka hüvasti ja ÜRO on samuti mõistnud hukka arengud Kongos, äh, nagu te ütlesite, sadu inimesi pärast äh, detsembrit kaks tuhat üheksa kuni märtsini kaks tuhat kümme on röövitud, hukatud sada kuuskümmend naist vägistatakse igal nädalal, nagu te ütlesite, on üsnagi kurb, et Kongo Demokraatlik Vabariik, kes tähistas sõltumatuse viiekümnendat aastapäeva, ei ole suutnud siiamaani vähemalt ühte aastat, ka demokraatia ühte aastapäeva tähistada. väga paljud inimesed on pidanud jätma oma eluga hüvasti, nad peavad kartma iga päev oma elu eest, iga päev oma homse päeva võimalikkuse eest ja selline olukord satub, seab ohtu ka inimõi-, inimõiguste kaitse ja ka meie humanitaarmeeskonnad kannatavad ja on iga päev ohus. me seame alati endale prioriteete, see on meie kultuurile omane ja nüüd me peaksime ka, ka Kongo puhul, Kongo seadma enda jaoks prioriteediks kaheksasada viiskümmend miljonit dollarit on ÜRO äh, palunud Kongo Ähm, missioonideks. demokraatia on kaotanud mitmeid lahinguid Kongos ja ma arvan, et me peaksime seetõttu tugevama strateegia koostama selleks, et äh, lah-, järgnevates lahingutes peale jääma, et korrup-, korruptsiooni ja silmakirjalikkuse vastu võidelda, ma arvan, et meie Euroopa Parlamendi kohus on äh, jätkata seda võitlust ja ka komisjoni kõrge esindaja äh, ja ka humanitaarabi voliniku kohustuseks on luua see strateegia, mis oleks tulemuslik. ma loodan, et meil õnnestub sellise eesmärgini jõuda. suur tänu tähelepanu eest. suur tänu, proua äh, aseesinaine Gretu ja nüüd meie esimene tänane külaline. Teil on sõna kümneks minutiks. tegemist on äh, Rahvusvahelise Inimõiguste Föderatsiooni peasekretäriga ja valijate liiga liigdes elekt-, elektöör äh, presidendiga härra Paul Snapu Mukulaga. nii et palun, teil on sõna. nii et te näete härra Mukulat, äh, nagu te näete, et tema kõrval äh, on ka härra Tšepeia foto, kes on siis inimõiguste äh, aktivist, kes jättis eluga hüvasti. aitäh, proua esinaine, äh, lugu-, proua ja härrad saadikud, äh, Inimõiguste Rahvusvahelise Föderatsiooni ja selle partnerorganisatsioonide nimel ta-, äh, tänan ma teid selle eest, et te kutsusite mi-, mind siia olulisele sündmusele, mis käsitleb Kongo Demokraatlikku Vabariiki ma tahaks teid alguseks kohe informeerida, et, et öösel vastu teist juunit kaks inimõiguste kaitsjat VSV assotsiatsioonist Floribert Šebenia ja Fidel Zavana, esimene neist tapeti ja teine kadus ja see juhtus Kinshasa politseijaoskonnas Äh, ja on viited, mis tunnistavad, et äh, nendesse kuritegudesse on segatud äh, riigivõimud. kas ma võiksin paluda aluda, et, et me korraldaksin vaikuse minuti nende mälestuseks, Leina, Leina Seisaku? Merci. Messi, madame, mesdames, messieurs les parlementaires. lugupeetud parlamendisaadikud, need, äh, see topeltkuritegu pikendab poliitiliste mõrvade äh, Äh, nimekirja, mis on toimunud viimase nelja aasta jooksul. Pascal Kabungulu, Polikarp Miopi, ähm, ajakirjanikud Serge äh, Mashebe, Babuba Mbabe, Didasna Jumba on mõrvatud ja see topeltkuritegu illustreerib väga hästi seda olukorda, kus äh, riigivõimud ei tunne mingit äh, muret inimõiguste ja inimväärikuse pärast. see äh, mõrv on kõike muud kui üllatav, sest meie organisatsioonid aasta tagasi hoiatasid rahvusvahelist üldsust, et inimõiguste kaitsjatele avaldatakse maksimaalset survet lugupeetud parlamendisaadikud, ähm, kahe tuhande kuuenda aasta äh, valimised tekitasid teatavat äh, lootust, et rahvusvahe- ja rahvusvaheline üldsus ja Euroopa Liit äh, tol ajal suhtus väga hästi ähm, Kongo Demokraatliku Vabariiki, aga nüüd on inimõiguste alane bilanss masendav ja see käib kogu territooriumi kohta. loomulikult on olukord veelgi dramaatilisem riigi isa osas. täna on tõesti kõik äh, hoiatustuled punased ja see käib kõigi äh, sektorite kohta, äh, pole mm, välja jäetud ka kodanikuõigusi ja poliitilisi õigusi. Äh, samas oleks vaja ainult ähm, poliitilist tahet ametivõimude poolt ja vaja ei ole tohutuid rahalisi vahendeid äh, õiguste olukorra parandamiseks äh, inimõiguste kaitsjad ja väga suur osa Kongo rahvast arvavad, et see ettekääne, et tegemist on konfliktijärgse olukorraga, mida tõstab esile valitsus, et see on üksnes alibi mis äh, varjab äh, seda, et hakkama pole saadud riigi hal-, valitsemise ja demokraatia edendamisega. ja kõik inimõiguste edendamise vahendid on äh, blokeeritud valitsuse poolt, tegemist on poliitilise opositsiooni mahasurumisega, inimõiguste kaitsjate mahasuru-, allasurumisega ja vabade, sõltumatute meediakanalite allasurumisega põhivabadusi ei austata, mingit demokraatlikku ega meediavabadust ei ole nende õiguste kaitsmiseks. ja rahumeelsed meeleavaldused on keelatud ja kodanikuühiskond on pidevalt mures inimõiguste kaitsjate äh, arreteerimise ja mõrvamise tõttu, mis jäävad, jääb täiesti karistamata. ja seda autoritaarset joont tugevdab veelgi äh, see, et õigusriik on täiesti läbi kukkunud ja Äh, et ametivõimudel on soov ähm, pidada erinevaid äh, ähm, nii-öelda turvajõude, äh, mis panevad toime piinamisi ja muid kohutavaid tegusid. väga palju rikutakse inimõigusi ja pannakse toime kohutavaid kuritegusid. ma palun, et te loeksite inimõiguste liiga viimast raportit, äh, mis puudutab äh, kin-, Kinshasa režiimi autoritaarset ähm, tegevust. ja nüüd jõuan ma äh, soovituste juurde, mis puudutavad kolme valdkonda. esimesed soovitused puudutavad Flori Berchebeia ja, ja muude inimõiguste kaitsjate mõrvamisi. esimene soovitus oleks, et meil on vaja poliitilist dialoogi Euroopa Liidu ja Kongo Demokraatliku Vabariigi vahel ning kolmas äh, soovituste kategooria käib äh, koostöö kohta. Äh, mis puudutab Floribert Chebeia mõrva, siis me palume teil avaldada survet valitsusele selleks, et loodaks rahvusvaheline sõltumatu uurimiskomisjon. me palume teid ka, et te annaks panuse Floribert Chebeia ja Fidel Bazana perekonnaliikmete ja lähedaste kaitsmiseks eh, ja samuti eh, teiste inimõiguste kaitsjate perekonnaliikmete eh, kaitsmiseks. me palume, et et diplomaatilised missioonid Euroopa Liidu esindus Kinshasas organiseeriksid kiireloomulise kohtumise inimõiguste kaitsjate ja ja ametivõimude vahel selleks, et määratleda hoiatusmehhanismid ja inimõiguste kaitsjate, kaitserežiim. me palume, et saatkonnad ja Euroopa Liidu delegatsioon jälgiksid süstemaatiliselt kohtuprotsess, mida peetakse inimõiguste kaitsjate üle vastavalt Euroopa Liidu äh, suunistele, mis puudutavad inimõiguste kaitsjaid. me äh, soovime ka seda, et, et viidakse ellu palju tõhusamalt ja konkreetsemalt äh, inimõiguste kaitset puudutavaid suuniseid, sest hoolimata, lisaks sellele, et mõistetakse hukka üht, ühehäälselt Florida Šebenja mõrv ja Fidel Bazana kadumine, Ähm, inimõiguste kaitsjate kaitsmise vaat-, seirekeskus äh, on suutnud üksnes äh, konstateerida, et rahvusvaheline üldsus ja Euroopa Liit on äh, läbi kukkunud selles osas, mis puudutab konkreetseid mehhanisme inimõiguse kaitsjate kaitsmiseks. me palume ka, et te võtaks meetmeid Äh, mida, äh, mis on vajalikud selleks, et toetada tõhusalt äh, inimõiguste kaitsjaid, kes alates kahe tuhande kuuendast aastast ei olnud, ei ole saanud mingit Euroopa-poolset rahastamist. mis puudutab Euroopa Liidu ja Kongo Demokraatliku Vabariigi poliitilist dialoogi, siis ma teen teile kaks soovitust. esimene, et viidakse ellu tõeline poliitiline dialoog Euroopa Liidu ja Kongo Demokraatliku Vabariigi vahel vastavalt äh, Cotonou lepingu artiklile kaheksa, mis võimaldaks äh, inimõiguste küsimuse Äh, asetamise Euroopa Liidu ja Kongo Demokraatliku Vabariigi vaheliste suhete keskmesse ning äh, et see toimuks äh, läbipaistvalt ja oleks ametlik ning, ning seejuures tehtaks koostööd ka Kongo inimõiguste kaits-, inimõigusi kaitsvate vabaühendustega. ning et inimõigusi kaitsvad vabaühendused kaasataks poliitilise dialoogi ettevalmistamisse ja selle läbiviimisse vastavalt äh, Cotonou lepingu artiklile. ning nüüd ma jõuan mõni, nende soovituste juurde, mis puudutavad koostööd. me soovime teilt paluda, et äh, inimõigusi kaitsvad vabaühendused äh, kaasataks Ähm, selliste ähm, programmide nagu EUPOL ja Režusko äh, läbiviimisse, äh, väljatöötamisse ja et äh, konkreetsed kriteeriumid, inimõiguste kaitsmise kriteeriumid ja demokraatlikud põhimõtted kaasatakse koostööprogrammidesse. Euroopa Parlament peaks äh, Äh, tagama see, et selle, et kontrollitaks vahendeid, mis antakse Kongo ametivõimudele ja et need vahendid tõesti kasutatakse inimõiguste kaitsmeks, kaitsmiseks, mitte selleks, et, et kiusata taga inimõiguste kaitsjaid. Äh, lõpetuseks äh, palun lubage mul, lugupeetud saadikud paluda, et äh, ta võtaks arvesse neid soovitusi ja paljusid teisi soovitusi, mis sisalduvad meie raportites ja niimoodi te annaks tõelise panuse äh, selleks, et, äh, et, et Flori Beršebenja ja tema kolleeg kolleegi surma uuritakse õiglaselt ja et äh, Ähm, et Kongo läheks paremas olukorras vastu järgmistele valimistele FIDH eh, eh, nimel ja tema Kongo partnerite nimel soovin ma teid eh, selles vägagi tänada. suur tänu. ma just loen, et Belgia peaminister Leterme on palunud erapooletut rahvu, rahvusvahelist juurdlust härra Tšebeia Äh, mõrva osas ja seda siis ka Kongo viiekümnenda iseseisvuse aastapäeva äh, pidustuste kontekstis. nüüd ma annaksin sõna härra Noa Kotšalkile. tema on äh, Euroopa Liidu inimõiguste poliitika nõu-, nõunik Oxfami juures. suur tänu ähm tänan, et äh, saan olla täna siin teie juures ja proua esinaine palub, et härra Kotšak räägiks natukene aeglasemalt. härra Kotšak, jah, ma võtan teie soovitustest, nõustun teie soovitustega. niisiis, ma, minu nimi on Noa Kotšak ja ma olen Oxfami juures äh, Euroopa Liidu äh, nõunik. Oxfam on juba aastaid tegutsenud Äh, puhta vee, äh, sanitaartingimuste ja hariduse tagamisega Lõunakivus. iga-aastaselt äh, Oxfam tegeleb ka kõikide nende inimestega, kes on sattunud inimõiguste rikkumise ohvriteks Ida-Kongos Äh, Oxfam tuleb äh, peatselt välja ka äh, peatselt oma viimase raportiga, see puudutab siis ka inimõiguste kaitsmist ja mm, ka erinevaid reforme. nagu juba öeldud, Kongo tähistas oma viiekümnendat aasta, iseseisvumise aastapäeva. üks kolmest lapsest Kongos ei saa koolis käia, ähm, ala toitlustamine on väga laialt levinud. inimõiguste olukord Ida piirkondades on äärmiselt kehv ning praktiliselt üks koma neli inim-, miljonit inimest on äh, kaotanud elu äh, Eest... üle kahe tuhande miljoni on kodutuks jäänud ja Kongo valitsus on äh, FDLR-i vastu rakendanud rünnakuid ja sellel on olnud oma humanitaarsed tagajärjed. umbes üheksasada tuhat inimest on pidanud koduga hüvasti jätma ja üle saja tuhande tsiviilisiku on hukkunud relvarünnakutes valitsuse ja relvastatud rühmituste, partisanirühmituste vahel jätkuvalt jätkatakse relvitustamise üritusi ja, ja ka ÜRO on toetanud selliseid operatsioone, kuid sellegipoolest mõningad valdkonnad ongi muutunud turvalisemaks, kuid siiski jätkub äh, riigisisene inimeste sisepagulaseks muutmine ja inimõigusi rikutakse kogu aeg inimõiguste rikkumised on suurenenud kahesaja neljakümne kuue protsendi võrra Lõuna-Kiivus jaanuaris, veebruaris sel aastal ja jätkuvalt äh, rünnatakse, kiusatakse taga tsiviilisikut. julgeolekuvaldkond, samuti politsei ja julgeolekuüksuste muutmine distsiplineeritud üksusteks, kes kaitsevad rahvast, on, see on hädavajalik selleks, et tagada stabiilsus selles riigis. kahjuks intervjuud kohalike kogukondade esindajatega näitavad, et äh, siiski sõjaväe esindajad on noh, põhilised äh, inimõiguste rikkujad. Oxfami uuringud kahe tuhande seitsmendast kahekümne üheksa aastani näitavad, et äh, kogukonna esindajad leiavad, et Kongo relvajõud panevad toime seitsekümmend protsenti rünnakutest isikute tsiviilisikute vastu ainult kakskümmend üheksa protsenti küsitletutest leiavad, et relvajõud kaitsevad neid. üks kolmest küsitletust leiavad, et sõjavägi võiks olla vägivallavastases võitluses lahenduseks, see näitab seda, kui oluline on sõjaliste jõudude reform. Euroopa Liidul on väga tähtis roll sellega seoses, Euroopa poliitikud vaatavad EUSEC-i ja teiste missioonide rolli võimalikkust, need missioonid ehkki nende mandaat on piiratud, on siiski olnud väga edukad, sõltuv, hoolimata sellest, et olukord on olnud keeruline, Euroopa Liit on eraldanud üheksasada kuuskümmend üks miljonit eurot arenguabi pärast kahe tuhande kuuendat aastat ja EDF, riigi strateegia dokument eraldab kahe tuhande viieteistkümnenda aastani suurima eraldise, mis on antud konkreetsele riigile ja Äh, see on siis eraldatud peamiselt tsiviilisikute kaitseks, demokraatia, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise eesmärgiks. jätkuvalt jätkatakse tööd rahvusvaheliste partneritega, sealhulgas ka Euro Euroopa Liiduga, see on hädavajalik selleks, et tagada, et relvarühmitused ei ründaks tsiviilisikut, kes on kaitsetud selle väljakutsetega, väljakutsega toimetulemiseks tuleb mõista, millised on äh, kogukonna enda prioriteedid ja ma, äh, me oleme teinud mitmesuguseid avastusi, mida ma teile ka välja tooksin, me viisime läbi kahekümne nelja kogukonna ka uuringu selle aasta aprillis ja me rääkisime kaheksasaja isikuga ka relva, relvarünnakutest puudutatud piirkondades olukord on hullem, võisime me tõdeda, kui eelmisel aastal. inimõiguste rikkumisi pandi toime kõikjal. ja esinejana palus rääkida natukene aeglasemalt, et tõlgid saaksid tõlkida. inimõiguste rikkumisi pandi toime nii Kongo relvajõudude kui ka teiste rühmituste poolt kaheksakümnel protsendil piirkondades ja kõikide kogukondade elanikud sattusid vägivalla ohvriks, naised, tüdrukud, kõikides kogukondades, välja arvatud ühes, sattusid seksuaalse vägivalla ohvriks, kakskümmend kogukonda kahekümne neljast kannatasid seksuaalse vägivalla all, põhiliselt naised sealhulgas, sealhulgas seitsekümmend viis protsenti naistest tundsid ennast rohkem ohus kui eelmisel aastal, samuti ka poisid ja noored mehed kuuekümne viie protsendi ulatuses tundsid end vähem turvalisemana kui eelmisel aastal ja kõiki äh, kannatasid äh, häbistamise, vaesuse, ohu ja hirmu all. ja tundsid, äh, et nende turvalisus pole kaitstud. samuti relvajõude süüdistati selles no kolm neljandikku olid sõjalise lahenduse vastu ja soovisid pigem poliitilist lahendust mõningates valdkondades leiti, et kahe tuhande üheksandast aastast olid sõjalised arengud siiski olnud positiivsed ja kuid siiski on viimase aja sammud toonud kaasa julgeoleku vähenemise. vägivald tsiviilisikute vastu on otseselt seotud sõjaliste operatsioonidega Põhja ja Lõuna aktiivus, üheksakümmend üheksa protsenti naistest ja sada protsenti noor-, meestest ja noortest mehest tundsid, et nemad on äh, rohkem ohus kui eelmisel aastal, mõrvad äh, ja hävitamine on ühed kuritegudest, on selge, et äh, julgeolekut ei saa mõõta lihtsalt äh, numbritega ja nende näitajatega, kui paljudelt äh, militia liikmetelt on relvad ära võetud. meie tsiviilisikud, keda me küsitlesime, leiavad, et nende olukord on sattunud rohkem ohtu, nad on sattunud rünnakute, kuritarvitamise ja tagakiusamise nõiaringi ja on möödunud poolteist aastat sellest ajast, kui käivitati uued operatsioonid rahu nimel, kuid äh, otse vastupidi, see on toonud täiendavat ebastabiilsust äh, ja iseäranis naised ja lapsed äh, kannatavad vägivalla all. puudub igasugune tagatis täieliku, õiglaseks palgaks, väärikaks tasustamiseks ja distsipliiniks, seetõttu relvaväed, relvajõud pöörduvad rahva vastu, ilma selleta ei ole võimalik olu-, ilma selle olukorra kõrvaldamiseta ei ole võimalik äh, ka olukorda parandada. Euroopa Liit koostöös äh, Kongo valitsusega ja rahvusvahelise üldsusega peaks oma prioriteedid seadma järgmiselt. kõigepealt tuleks keskenduda reformile, kogukonna muutmisele nii, et äh, turvalisus oleks tagatud. kõigepealt heaolu tagamine sõjaväelastele, logistiline toetus distsiplineeritus, kohtusüsteem, karistamatuse kõrvaldamine, inimõiguste alane koolitus mis puudutab heaolu, siis hoolimata sellest, et kogukonnad kannatavad, kuid kaks kolmandikku küsitletutest leiavad, et äh, sõjaväelaste kesine palk ja sotsiaalne ebakindlus on tõenäoliselt põhistiimuliks sellisele käitumisele. me ei tahaks küll kedagi õigustada, kuid ta äh, riigi relvajõudude halvad tingimused, elutingimused aitavad kaasa nende kuritegeliku tee valikule. me rääkisime ka relvajõudude FARDC äh, ohvitseridega ja, ja kes, kes ütlesid, et me ei saa oma sõjaväelasi peatada, kui neil pole midagi süüa, kui nad tahavad äh, tegutseda äh, huligaansuse ja hävitamisega. ja äh, selleks, et olematud äh, sõjaväelased palganimekirjast äh, välja võtta, on võimalik äh, palga, sõjaväelaste, päris sõjaväelaste palka tõsta, seda on ka viimastel aastatel tehtud, kuid palk on siiski üks dollar päevas. ja sellest ei piisa selleks, et täita, toita ära sõjaväelaste peresid. selle eest tuleks kindlasti hoolt kanda. ÜRO missioonil on väga oluline roll sõjavägede kontrolli osas, kuid me peaksime siiski tulevikus pikemas perspektiivis rohkem algatusi tegema. ka on ka valitsus, rahvusvahelised partnerid nagu Euroopa Liit peaksid äh, keskenduma äh, usaldusväärsema äh, poliitika, politsei <laughs> loomise, loomiseks ja ka kohtusüsteemi toetuseks. kolmandaks, mul on veel kaks soovitust lihtsalt meil oleks vaja kontrolli, punkt, kontrollpunkti Äh, kontrollpunkte luua, mis aitaksid kaitsta tsiviilrahvastiku, äh, tsiviilrahvastikku ja mittesõjaväelised äh, meetmed militsiate relvitustamiseks tuleks samuti vastu võtta ja lõpetuseks meie tegevused jätkuvad, kuid Kongo valitsus peaks keskenduma ka kõikide äh, mittesõjaliste isikute staaterimisele ja Euroopa Liit jätkab äh, Kongo teemalisi arutelusid, nendes aruteludes tuleb kuulata, mida ütlevad Kongo kodanikuühiskonna esindajad ja nüüd Euroopa Liit peab jätkama pingutusi Kongo kodanikkonna väärikuse tagamiseks ja stabiilsuse tagamiseks ilma Euroopa ja rahvusvahelise üldsuse toetuseta ei ole võimalik luua demokraatlikku riiki Kongos, mis oleks suuteline oma riiki ja oma rahvast kaitsma. suur tänu, nii et mul on suur rõõm kutsuda siia härra Chiara Piscaldi, kes on pärit rahvusvahelisest kriisirühmast ja tema on selle kriisirühma Euroopa Liidu haldaja, haldusjuht. kõigepealt tahaksin ma tänada Euroopa Parlamenti ja inimõiguste alakomisjoni ja arengukomisjoni selle avaliku kuulamise korraldamise eest. minu ettekanne keskendub piirkondlikule lähenemisele ja on üles ehitatud kolme osaga kaupa. kõigepealt vaatame, milles seisneb põhiline probleem, siis vaatame, milline on rahvusvahelise üldsuse reaktsioon ja kolmandas osas kavatseme vaadata, millised on meie väljakutsed tulevikus. sissejuhatavalt tahaksin mõelda, et rahvusvaheline kriisigrupp praegu koostab raportit meie ressursside üle, ühesõnaga me viime läbi uurimist, mida me ei ole küll veel avaldanud, kuid teeme seda õige pea. mis puudutab minu ettekande esimest Eesti ettekande esimest osa ressursside puudumist, siis Kongo on riik, kus ressursid on napid, nagu te kõik teate ka loodusressursid, sealhulgas on Wolframit, äh, sütt ja nii edasi. ja kulda. kuid äh, väga paljud kaevandustest, äh, millest erinevaid loodusvarasid eraldatakse, on relvarühmituste kontrolli all, kuid ka Kongo enda relvavägede kontrolli all. kaevandajad kaevanduse töötajad töötavad väga rasketes töötingimustes ja peavad kaevama mineraale omaenda paljaste kätega. kahe tuhande esimesel aastal lõi ÜRO ekspertide paneeli selleks, et uurida, kuidas saaks Kongos loodusvarasid kasutada ja kaevandada. kahe tuhande esimesest kahe tuhande kolmanda aastale kirjeldati kuidas toimub illegaalne äh, loodusvarade kauple, kaubandus, äh, mis tekitab mitmesuguseid konflikte asjaga seotud isikute vahel. selle ekspertide töö oli väga oluline ja see aitab välja tuua, aitas välja tuua seda, kuidas äh, to, kuidas toimib illegaalne kaubandus, see näitas seda, kuidas relvastatud rühmitused ja nende välissponsorid Uganda ja Rwanda võitlevad loodusvarade kontrolli üle ja kasutavad raadusvarasid ekspordiks selleks, et oma tegevust rahastada. paneeli töö oli märkimisväärne ja aitas välja tuua seda, kui olulised on tihedad sidemed relvakaubanduse, majandusliku illegaalse tegevuse ja vägivallajuhtumite vahel. kasutatakse Burundit, Ugandat kaubamarsruutidena ja sealt eksporditakse mitmesuguseid äh, saja miljoni dollari väärtuses äh, illegaalset kaupa. lõppsihtmärgiks on Euroopa, äh, Põhja-Ameerika, Lõuna-Aafrika ja Kaug-Ida. loodusvarade ekspert ekspert, ekspertide hinnangul loodusvarad loodusvarade illegaalne kaubandus äh, õõnestab konflikti lahenduse protsessi ja stabiilsuse loomise protsessi, äh, toob kaasa vägivallajuhtumite suurenemise ja ka keskkonnakahju suurenemise samuti äh, loodusparkides, äh, looduskaitsealadel äh, to pannakse toime illegaalset kaevandamist, mis kahjustab loodusvarasid, samuti selline illegaalne loodusvarade kaevandamine ja lood-, illegaalne loodusvaradega kauplemine muudab äh, riigi äh, demokraatliku süsteemi ülesehitamise võimatuks, see suurendab ka korruptsioonitaset valitsuses, administratiivsetes struktuur, struktuurides loob paralleelse majandusstruktuuri, mis on ametlikust majandusest märkimisväärselt kasumlikum. see on kõige suurem tõke äh, kõikide stabiilsuse loomise püüete ees. oma ettekande lõpetuseks tahaksin rõhutada, et äh, loodusvarade illegaalne kaubandus on äh, kuritegu, mis saab ohtu kogu maa rahvusvahelise kaubanduse, kõik osalised asja, asjaosalised mineraalide kaubanduses ei ole hõlmatud, äh, see nende hulka ei kuulu mitte ainult äh, sõjalised rühmitused, vaid sageli ka valitsuse relvajõudude esindajad ja teised valitsuse esindajad teises oma ettekande osas tahaksin ma äh, rääkida sellest, kuidas rahvusvaheline üldsus on reageerinud. rahvusvaheline üldsus on sellele illegaalsele ka loodusvarade kaubandusele reageerinud erineval moel, kõigepealt ÜRO on äh, sanktsioneerinud äh, kauplejaid, aga mitte kaubandust ja iseäranis on äh, rakendatud äh, viisakeelusüsteemi ja varade külmutamist äh, kauplejate osas. ÜRO ekspertide paneel on välja toonud mitmesuguseid Uganda ja Ruganda relvajõudude ohvitsere, kes vastutavad sellise Kongo loodusvarade illegaalse kaubanduse eest. mainitud on ka üle viiekümne ettevõtte, kes on sellega seotud ja kes on rikkunud OECD juhtnööre ekspertide nõukogu tõi välja äh, ettevõtted, kes asuvad äh, Belgias, Hiinas, Prantsusmaal, Hispaanias, äh, Ühendkuningriigis, Ameerika Ühendriikides, kes on oletatavasti seotud selle illegaalse kaubandusega. ÜRO eksperdide nõu-, ÜRO nõukogu on vastu võtnud oma resolutsiooni ja Euroopa Liit võttis vastu oma ühise seisukoha kahe tuhande kaheksandal aastal relvaembargo suhtes. samuti rakendati ka piiranguid indiviidide ja üksuste vastu, kes toetavad illegaalseid relva rüh-, relvastatud rühmitusi Kongo idaosas ja kes on seotud äh, loodusvarade illegaalse kaubandusega. sanktsioonide rakendamine ka naaberriikide ja Aasia riikide isikute ning samuti Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide äh, vastu on äh, samuti olnud aktuaalsed siis teine lähenemine on pigem äritegevust ja arengut toetav lähenemine, selle äh, lähenemise eesmärgiks on äh, parandada äh, administratiivset kontrolli ekspordi üle ja aidata kaasa kaevanduste demilitariseerimisele ja kogemused näitavad, et kõik sõltub piirkondlike valitsuste heast tahtest, mida sageli ei ole. kolmas lähenemine on äh, pigem ennekõike Ameerika Ühendriikide lähenemine, mis põhineb sellel, et tuleb mineraalide jälitatavus äh, parandada nii, et oleks võimalik äh, määrata kindlaks selle päritolu ja seotus, võimalik seotus relvastatud ühenduse, ühendusega, kasutatakse äh, äh, avalikkuse hukkamõistusüsteemi. meil toimub koostöö Ameerika Ühendriikidega. Äh, kongress praegusel hetkel käsitleb seda küsimust, on vastu võetud ka oma tööprogramm seoses äh, esinaine katkestab kõnelejat ja, ja palub äh, kõnelejal rääkida pisut kiiremini, et oleks võimalik hiljem ka arutelu jätkata. proua Tšääramis-Palgi jätkab. siis äh, komi-, äh, kongress käsitleb praegu strateegilist tegevuskava, mille võttis vastu valitsus märtsikuus. ja probleem selle valdkonnaga seoses on kaardistamise, kaevanduste kaardistamise Äh, raskus, äh, kuivõrd need on relvarühmituste kontrolli all. aga äh, millised on tuleviku väljakutsed? rahvusvaheline üldsus on rääkinud palju sellest, mida teha ja probleemiks on see, et pole kiht-, keskendatud pikema perspektiivi lähenemisele on kaks väga problemaatilist aspekti, kõigepealt äh, kooskõlastatuse puudumine ja tööstus, teadus, teadusmaailma esindajad, äh, rahvusvahelised organisatsioonid äh, tegelevad selle küsimusega igaüks omaette, lähtuvalt oma ajakavadest mingisugust kooskõlastatust ei ole ja mm, sageli on küsitav, kas need lähenemised üldsegi on kooskõlastatavad. Ameerika Ühendriigid on selles küsimuses jälle läinud, jõudnud kõige kaugemale Euroopa Liit peaks äh, Ameerika Ühendriike endale eesmärgiks seadma ning äh, muutma due diligence'i kohust-, kohustuslikuks. hoolsuskohustuse muutma kohustuslikuks ja praegused avaldused on väga problemaatilised, mineraalidega ka, ka kauplemine on rahvusvaheline äh, kaubandus, mitte piirkondlik kaubandus, praegu on äh, toetatud äh, piirkondlikku kaubandust. ja teiseks probleemiks on ka see, et puudub poliitiline tahe äh, piirkonna valitsuste ja riikide poolt. suur tänu, ütleb esinaine. ma arvan, et nüüd võime asutada, äh, asuda arutelu juurde ja härra Tänu. suur tänu, härra esinejana. tõesti, Kongo olukord on vägagi masendav ja ma osalesin Strasbourgi selleteemalises arutelus äh, viimasel täiskogu osaistungjärgil, kui me rääkisime inimõiguste kaitse Shabaia Bahiri mõrvast ja mul on üks küsimus äh, proua Piskaldile. ta puudutas seda asja oma ettekandes, kuid ta mina olen äh, juba mõnda aega rääkinud sellest, kui oluline on Kimbali protsessi äh, vereteemantide äh, kogemusest õppida. võib-olla meil oleks vaja laienevat kontse-, kontseptsiooni, kaubandus teemantidest laiendada teiste mineraalide järgi, vask ja, ja nii edasi ja nii edasi. ja nii paramilitaarsed rühmitused kui ka riiklikud relvajõud panevad toime mitmeid äh, kuritegusid, on mitmeid süüdistusi korruptsiooni kohta ja, ja nii edasi. Äh, kas siis see vereteemantide lähenemine oleks äh, üks võimalik tee, kas võiks Kimbali protsessi jätkata või võiks komisjon moodustada uue komisjoni ja juhtida seda komisjoni selleks, et äh, sertifitseerida mineraalide päritolu, äh, panna paika kaevandused, äh, piirkonnad, kust need pärit on ja anda oma kinnitused siis, kui on võimalik tagada seda, et kasum ei lähe mitte inimõiguste rikkumiste äh, Äh, ohvriks, vaid ikkagi elanikkonna hüvanguks. suur tänu ja mulle meenutati, et Euroopa Parlament on tõesti vastu võtnud äh, resolutsiooni, mis puudutab äh, illegaalset loodusvarade kaevandamist Kongo demokraatlikus vabariigis ja siin on kokku kutsutud ka ÜRO ekspertide paneel kahe tuhande, mis tegutses kahe tuhande kolmanda aastani järgmisena saab sõna härra Koerants. aitäh, proua esineja mulle avaldas väga suurt, avaldasid kolm ettekannet väga suurt muljet, mida me just kuulsime. ja eriti äh, oluline on see äh, reaktsioon, mis meil, meil on vaja äh,, mida meil on vaja üles näidata esimese kõneleja nõudmistele. esimene iga kord, kui äh, mõni mõrv toime pannakse, nõutakse rahvusvahelist sõltumatut uurimust, see on tõesti nõue, mida alati esitatakse ja kuna see nõue on väga ähm, sagedane, siis äh, on see samas ka väga ebatõhus. ja kas me Cotonou äh, konventsiooni artikli kaheksa alusel ei võiks ette näha ennetavat mehhanismi, mis äh, mida peaksid kõik AKV äh, partnerid ähm, tunnustama ja mis näeks ette, et äh, kõikvõimalikud uurimised oleksid rahvusvaheliselt sõltumatud, et äh, nad peaksid nõus olema sellise põhimõttega, et kui mingi, midagi juhtub, siis saaks selline komisjon toi-, tegutsema hakata, et kas me ei võiks arti-, Cotonou lepingu artiklile kaheksa tuginedes midagi sellist ette näha ning samuti artiklile kaheksa artiklile kaheksa alasel on Euroopa Liit palju survet avaldanud Aafrika riikidele selleks, et edendataks kodanikuühiskonda ja erasektorit. me kõik äh, saame aru, et väga vaja on sellist äh, kodanikuühiskonda ja seda mm, põhimõtet eh, AKV riikides ka mingil määral tunnustatakse eh, ja Aafrika riigid samas eh, on pikalt olnud selle vastu, aga aga nüüd ka nemad on nõustunud ning erasektori edendamine on samuti väga oluline. ka seal on vaja, et Euroopa Liit ja eriti komisjon võtaks äh, sõna selleks, et äh, vastavad sätted äh, paremini ellu viidaks ning erasektori edendamine on tõesti, jätab tõesti soovida, ma tean, et komisjon on teinud algatusi selleks, et seda protsessi äh, käima panna, aga ei saa öelda, et äh, nad oleksid väga kaugele jõudnud. Need olid siis äh, need minupoolsed mõttemõlgutused, mis ma tahtsin lisada nendele kolmele eelkõnelejale ja teistele osavõtjatele taas, härra Kõrens, te olete teinud väga vähe häid ettepanekuid, mis puudutas artiklit kaheksa Cotonou lepingust ja võib-olla AKV Euroopa Liidu Assamblee oleks õige koht, kus tõstatada see küsimus. ja äh, koostada ka see rahvusvaheline juurdluskomisjon. me kordame seda nõuet iga kord ja võib-olla see lõpuks enam ei hakkab see ära kuluma, isegi kui tegelikult on õigustanud. ja nüüd saab sõna proua Koomas. suur tänu, proua esinaine. siin on tegu tõesti väga masendava juhtumiga. olen jälginud seda olukorda juba väga kaua aega, aastal kaks tuhat kuus me oli ka äh, valimisvaatlejate delegatsioon Kongos, ma olin seal ise kohal valimisvaatlejana. ja meil oli ka delegatsioon ISDP e äh, missiooni hindamiseks ja minu kokkuvõte, minu arvamus on järgmine. kõik see, mida me oleme teinud Kongos on olnud äh, poolik töö sellepärast et äh, mõned lihtsalt ei tunnegi üldse huvi selle vastu. ühelt poolt on meil ähm, arengufondis väga suured vahendid äh, suunatud äh, Kongo Demokraatliku Vabariigi, kuid samas nagu eelkõneleja just ütles, et inimõiguste kaitsjad, vabaühendused ei saa neid vahendeid neid ei toetata, nii nagu ütles härra Mukula. meil on äh, Jupol ja teised missioonid ning äh, vaatamata sellele, et härra Kotšalk rääkis meile sellest, et on äh, nendest missioonidest häid saavutusi nähtud, siis me teame, et tegelikult on siin puudusi nii finantsides kui ka inimressurssides, samuti on ei ole piisavat juhtimist, seega mõju on tõesti piiratud. see on küll positiivne, kuid, äh, kuid ikkagi väga piiratud. samuti kaitsesektori reform on äärmiselt vajalik, kuid ka institutsionaalne võimekuse ülesehitamine on vajalik me peaksime palju tõsisemalt tegutsema selle, selles, sellel alal, mis me ei muuda praegu mitte midagi oma tegevusega, me näeme neid erinevaid vastuolusid, mida need, kes peaksid kaitsma inimesi, tegelikult hoopis on äh, mõrvarid, kas või Shebeia mõrvarid või Boskan Katanga juhtum Kongo pöördus selles osas ka rahvusvahelise kriminaalkohtu juurde. nüüd Kongo ei taha öö, äh, teda välja anda rahvusvahelisele kriminaalkohtule ja on ta hoopis pannud oma kaitsejõududes juhtivale ametikohale. ja mitte keegi ei räägi sellest, mitte keegi. ma ei kuulnud sellest enne, kui ma käisin hiljuti Kampalas konverentsil. naiste olukord. kõik Suurjärviste piirkonnas teavad, et tegu on kohutava olukorraga. meil on olnud väga palju selliseid kuulamisi nagu tänane, meil on olnud ka väga palju äh, Äh, suurepäraseid resolutsioone, nagu ka selline, mis me võtsime osa Shebeia osas, kuid need ei muuda mitte midagi. AKV dialoog on äh, väga käsine selles osas. Te rääk-, me võime rääkida artiklist kaheksa, me võime rääkida artiklist üheksakümmend kuus, mida mitte kunagi ei kasutata. väga vähe on tehtud ära selles osas, eriti mis puudutab äh, Kongo Demokraatlikku Vabariiki ja tõesti, ma usun, et kõige olulisem küsimus peale, peale kaitsesektori reformi on ka loodusressursside küsimus. iga liige AKV kohtumisel Papua Uus-Guineas kahe tuhande kaheksandal aastal tõstatas selle küsimuse ja kutsus üles, et ähm, hargmaiseid ettevõtteid, kes on sekkunud sellisesse äh, illegaalsesse loodusvarade ekspluateerimisse, kes teevad koostööd äh, nende relvastatud rühmitustega, vägivaldsete ähm, võitlejatega, neid tuleb nimepidi nimetada. ja komisjonipoolne reaktsioon oli täiesti kohutav. ma ei unusta seda mitte kunagi. pädev volinik tollal arenguküsimustes äh, tuli välja selle reaktsiooniga. nii et meil on vaja rohkem tegutseda. ja ma arvan, et proua Piskaldil on õigus. me peame järgima ameeriklaste eeskuju äh, siin vallas. mina teeksin ettepaneku, et selle kuulamise äh, tulemusena tõtt-, et me oleme teinud nii palju resolutsioone, mitte keegi tegelikult äh, ei tunne huvi nende vastu. et me tegelikult peaksime koostama erimissiooni Kongo jaoks, kõigepealt üks äh,, üheks tegevuseks peab äh, sellel missioonil olema tegeleda seksuaalse vägivallaga Suurjärvistu piirkonnas ja teine küsimus, millega see missioon peaks tegelema, on loodusressursid me peame tõesti hakkama süüdlasi nimetama nimepidi ja näpuga näitama kõigile neile, kes on selles vägivalla ringis. kas proua Piskaldi võiks võib-olla ka lähemalt rääkida Hiina rollist Kongos, sellepärast et minu meelest üks kõige hämmastavamaid äh, lepinguid Äh, mis on äh, sõlmitud Hiina ja Kongo vahel, puudutabki just loodusressursse. ma olen kuulnud, et see on täiesti uskumatu leping. sellepärast, et äh, et siin valitseb täielik vaikus terves maailmas. ja selline äh, tulemus on väga negatiivne. sest sellega me tegelikult praktiliselt ainult jätkame sellist äh, äh, kolooniate aegset käitumist. suur tänu, proua Koomers, selle analüütilise ja informatiivse sekkumise ja selle ettekande eest ja tõesti on väga oluline tõstatada naistevastane seksuaalne vägivalla küsimus ja loodusressursside ekspluateerimise küsimus. see, need kaks küsimust peavad olema meie tegevuste keskmes. meid on, meenu-, meile on ka öeldud, et äh, härra Tšebaja, tema kolleegi äh, perekonnad on nüüd samuti sattunud äh, vägivallaohtu. ja järgmine kõneleja on härra Tomskis ja siis ma annaksin sõna Euroopa Komisjoni esindajale, härra Tomskis. jah, äh, vaid paar kommentaari, kuulates neid väga murettekitavaid äh, uudiseid ja siis ma olen järginud äh, teadlaste ringkondades käinud arutelusid, mis on seotud naiste vastu suunatud vägivallaga ja ma olen kuulnud, et tea-, teadlaste ringkonnad äh, nimetavad seda isegi justkui kultuuriliseks nähtuseks, see on täiesti šokeeriv. me peaksime rohkem mõtlema ja vaatama täpsemalt, mis toimub praegu Kongos, jah, ma saan aru, et kui inimväärikus saab kannatada, siis on äärmiselt keeruline vahet äh, teha äh, erinevatel seda põhjustanud nähtustel. kuid mitte kuskil maailmas ei ole naiste väärikus ja elu rohkem ohus kui äh, Kongo demokraatlikus vabariigis ja seetõttu need julmused ja metsikused, mida naistega ette võetakse, need vajavad tõesti meiepoolset reaktsiooni ja võib-olla ka uut äh, lähenemist. me peame välja kujundama uue isegi keele, sellepärast et meie sõnad on kulunud, on õõnsad, arvestades äh, nende metsikuste reaalsusega praegu ei suudeta isegi kirjeldada äh, täpselt neid vägivaldseid akte, mis seal äh, nende kohutavate äh, tegude kohta, mis seal toimuvad, sellepärast me peame tõesti leidma ka korraliku keelekasutuse kohal, korralikud mõisted nende metsikuste kohta, mida Kongo naised peavad läbi elama. siin on tegu genotsiidiga, siin on tegu äh, naiste elu ja väärikuse äh, süstemaatilise hävitamisega. võib-olla on see esimene kord ähm, kaasaegses ühiskonnas, kus naisi süstemaatiliselt hävitatakse moraalselt ja füüsiliselt. me peaksime rohkem selles vallas midagi ära tegema, suur tänu. suur tänu, härra Tonskis. ja nüüd saab sõna Euroopa Komisjoni esindaja, meil on äh, proua, proua Tiison. palun, teil on sõna. Merci, madame la présidente, je voudrais intervenir. aitäh, proua esinaine, ma tahaksin võtta sõna ja reageerida mõningatele sõnavõttudele selge on see, et inimõigused on Euroopa Liidu üks põhiväärtusi ja et äh, need on alati nende asjade keskes, mida me üritame kaitsta oma suhetes ülejäänud maailmaga. Kongo Demokraatlikus Vabariigis on olukord väga raske. Äh, ja siin on eelkõnelejad juba rääkinud äh, nendest inimväärikust rikkuvatest äh, probleemidest äh, seksuaalvägivald, lapssõdurid, äh, inimõiguste kaitsjad, kes on, ja ajakirjanikud, kes on mõrvatud oma arvamuste tõttu ja kõik muud kuriteod. vaja on avalikkuse teadlikkust tõsta ja juhtida tähelepanu naiste ja laste õigustele selles riigis. vaja on leida ka partnereid kodanikuühiskonnas, kes saaksid äh, tegutseda tõhusalt äh, seal, kus puuduvad muud äh, vastukaalud ametivõimudele. ma paluksin ka, et toetatakse Kongo parlamenti, vaja on mobiliseerida oma toetus ka kõigile ohvritele, sõltumata sellest, kus nad on, sest et inimõigused on universaalsed ja De Kongo demokraatlikus vabariigis Euroopa Liit ja liikmesriigid on, jäävad väga tähelepanelikult jälgima seda olukorda ja äh, käit-, toimivad kooskõlastatult. mis puudutab äh, Rahvusvahelise Inimõiguste Föderatsiooni esindaja soovitusi, siis ma tahaksin vastata, et äh, need soovitused on äh, meie dialoogi keskmes ja kaheksa 8 me tahaksime Cotonou lepingu artiklile kaheksa tuginedes äh, neid veelgi edendada. meil on juba kontaktid äh, kohalike ametivõimudega, aga äh, teil on õigus, et me peame artikkel kaheksat oma suhetes rohkem arvesse võtma. Euroopa Komisjon teeb koostööd ka kodanikuühiskonna ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega ja me anname neile ka rahalisi vahendeid, me oleme äh, äh, viiekümne äh, organisatsiooniga teinud koostööd, kes on näiteks tegelenud tänavalastega, meediakanalite edendamisega ja erinevate probleemide tõstatamisega. selleks, et meil oleks jätkusuutlikud edusammud, on vaja tuvastada, määratleda prioriteedid ja olemasolevad probleemid Kongos on inimõiguste olukord tõesti väga halb väga pikaajalise vägivalla tõttu ning need vägivallateod endiselt äh, mõningates riigipiirkondades jätkuvad ning Kongo riigi äh, loomine pärast äh, sõdu oli seotud väga suurte probleemidega ja neid probleeme ei ole võimalik lahendada alati kõige äh, lühema ajaga. aga tõsi on see, et vaja on ametivõimude soovi ja selles osas on väga palju vaja ära teha. Äh, ma mõtlen siin näiteks äh, seda, et riik ei, ei ole paljudes valdkondades oma tegutsema hakanud, toimima hakanud ja täna päeval äh, ei toimi ka Kongos äh, korralikult kohtud, äh, puudub õiguskaitse, puudub ligipääs kohtusüsteemile, kogu õiguskaitsesüsteem tuleks uuesti üles ehitada ja see mm, puudutab nii politseid, kohtuid kui ka karistusasutusi julgeolekujõudude olukord on väga keeruline, seal viiakse läbi reforme, aga seda tehakse liiga aeglaselt. Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon äh, peavad, äh, teavad seda olukorda juba pikka aega ja peavad äh, tegutsema. meil on vaja konstruktiivseid partnereid, me ei tohi mitte üksnes taunida halba olukorda, vaid me peame tööd tegema selleks, et ehitada üles õigusriiki. Euroopa Liit ja Kongo Demokraatlik Vabariik peavad äh, tegutsema mm, suunatult, vaja on äh, äh, lõpetada hilisemad konfliktid, sest ilma konfliktide lahendamiseta ei ole mingeid õigusi ja me saame lihtsalt leevendada nendest konfliktidest tulenevaid rahva, elanikkonnale tulenevaid probleeme. lisaks riigi füüsilisele ülesehitamisele soovime üles ehitada äh, toetada õigusriigi ülesehitamist ja politsei ülesehitamist. alates kahe tuhande neljandast aastast on antud äh, umbes sadakond miljonit eurot äh, politsei ja kohtusüsteemile mm ning pööratud tähelepanu õiguse moderniseerimisele, ohvrite abistamisele ja institutsioonilisele võimekusele, kohtu ja politsei äh, jõudude koolitamisele. Äh, samuti on oma panuse andnud äh, liikmesriigid ja muud institutsioonid selleks, et parandada julgeolekuolukorda ent ähm, Kongo Demokraatlikus Vabariigis on väga palju probleeme endiselt. palun äh, rääkige natukene aeglasemalt, sellepärast et tõlge paraku ei jõua teie tempole järele vabandust, proua esinejana, lõpetan aeglaselt rääkides. meie äh, äh, äh tegevusele, tegevuses on, on ühenenud ka, ka ülejäänud missioonid EUPOL, EUSEC, kes on parandanud äh, julgeoleku olukorda ja enne ma rääkisin äh, Kongo õigussüsteemi ülesehitamisest me oleme, me peame üles kutsuma ka rahvusvahelist avalikkust äh, selleks, et äh, kutsutakse üles kõiki osapooli võtma vastutust, aitäh, proua esineja. Um, uh, um, uh, uh, suur tänu, mulle just tuletati meelde, et kui äh, riigisekretär Clinton külastas kahe tuhande üheksanda aasta augustis äh, Kongot, siis äh, võttis ta, rääkis ta seitsmeteistkümnenda, äh, seitsmeteistkümne miljoni dollari plaanist seksuaalse vägivalla vastu. ja ma mõistan, et selle programmi abil kavatseb Ameerika Ühendriikide valitsus koolitada välja äh, arste ja anda potentsiaalsetele ohvritele videokaamerad, et neil oleks tunnistusmaterjali kuritegudest ja mul on väga hea meel, et Ameerika Ühendriigid on äh, nii härjal sarvist arvanud koha pe-, haaranud koha peal. ja AKV, Euroopa Liidu Parlamentaarne Assamblee peaks ka sellest küsimusest rääkida ja endine äh, arenguvolinik härra Michel on selle assamblee üks aseesimehi ja sellel üritusel ja võib-olla meil õnnestub nendesse läbirääkimistesse sisse viia rohkem inimõiguste elemente, selles vallas on meil võimalik ka Arengukomisjoniga meie parlamendis koostööd teha. ja nüüd on mul suur rõõm küsida meie eelnevatelt külalistelt, kas teil on soovi pisut kommenteerida äh, siin esitatud kommentaare ja sõnavõtte. härra Mukula. aitäh, proua esineja. aitäh austatud parlamendisaadikutele, kes äh, siin sõna võtsid. me oleme nõus äh, täielikult Ähm, mõrvade hukkamõistmise ja ähm, uurimiskomisjoni moodustamisega, aga konkreetselt äh, need äh, suunised, mis puudutavad äh, inimõiguste kaitsjate kaitsmist, neid ei viida piisaval määral ellu. protsessi ei jälgita piisavalt määral, ei ole piisavalt äh, poliitilist äh, toetust äh, kõige suuremas ohus olevatele inimõiguste kaitsjatele, ei ole piisavalt toetust inimõiguste kaitsega tegevatele organisatsioonidele, mm, mm, vabaühendustele, äh, mida kõikvõimalikud repressioonid tabavad kõige suuremal määral. ent mis puudutab poliitilist dialoogi, siis komisjon ütleb, et äh, dialoog on olemas, aga meie ei näe ega tunne, et see olemas oleks. kes äh, täna suudaks meile öelda, et mi-, millal ja kus toimus äh, viimane poliitilise dialoogi kohtumine vastavalt Cotonou lepingu artiklile kaheksa? mida vastasid äh, ametivõimud. Kongo inimõiguste kaitseorganisatsioonid, kes äh, mängivad vastukaalu äh, rolli selleks, et et parandada inimõiguste olukorda, meid ei ole informeeritud, me ei ole teadlikud sellest, meiega ei ole keegi konsulteerinud. loomulikult räägitakse kodanikuühiskonnast keda ei ole olemas seal, kus toimuvad äh, võitlused selleks, et parandada inimõiguste olukorda. Ähm, ma olen näinud, milline see olukord on, ma elan endiselt äh, seal ja meiega ei konsulteeri mitte keegi. saadikute missioon, jah aga see ei peaks tegelema mitte üksnes naistevastase vägivallaga, vaid äh, inimõiguste äh, kaitse ähm, äh, rahvusvahelises föderatsioonis on ka teisi teemasid, mis meid, mis meile väga olulised on. ning härra Tonkisi kommentaaridele vastuseks tahaks öelda, et õige on küll see, et naised on äh, vägivalla ja karistamatuse esimesed ohvrid. seda me saame ka kinnitada, aga mis puudutab seda kultuurilist, selle, selle nähtuse kultuurilist relativeerimist, siis FIDH ja selle liikmed on toetanud äh, teadlikkuse tõstmise kampaaniaid Mm, see on siis äh, minu poolt kõik. Äh, need olid minu märkused neile äh, parlamendisaadikute sõnavõttudele. ma arvan, et teie info on meile väga väärtuslik ja ma võin teile lubada, et pärast meie kuulamist kavatsen ma võtta ühendust suursaadikuga. ja võib-olla saata ka kirja Euroopa Liidu delegatsioonile Kongos selleks, et tagada, et sidemed inimõiguste kaitsjatega ja kodanikuühiskonna esindajatega võetakse uuesti vaatluse alla, et neid sidemeid parandatakse, sellepärast et see on päris kurb, see, mida te räägite. võib-olla ma võiksin paluda komisjoni esindajal, esindajalt kommentaare äh, või paluks, paluksin komisjoni esindajal võib-olla aidata kaasa sellele, et härra Mukula vägagi põhjendatud nõudmised võetakse arvesse, ta soovib ainult inimõiguste kaitsjate ja kodanikuühiskonna esindajate arvamuse arvessevõtmist ja et Euroopa Liidu ja öö, äh, delegatsioon Kinshas võiks kutsuda kokku kohtumise inimõiguste kaitsjatega ja ametivõimu, ametivõimudega selleks, et panna paika ka hädaabimehhanismid inimõiguste eest võitlejate kaitseks. kas on võimalik sellist asja korraldada? aitäh, proua esinaine, et te mulle sõna andsite. me ei rakendame järk-järgult Euroopa äh, Liidu suuniseid inimõiguste kaitsjate kaitsmiseks ja kohalik strateegia loodi märtsikuus, seal on ette nähtud erinevad äh, meetmed, näiteks focal point, mis võimaldab äh, inimõiguste kaitsjatel otseseid suhteid saatkondadega hädajuhul ja saatkondade sekkumisega tegemist on probleemidega äh, kohtuprotsessidel. õige on see, et me peame parandama olukorda, e, asi on paranenud alates märtsist äh, ja paranenud on ka äh, koordineerimine ÜRO esindajatega koha peal. me juba tükk aega teeme koostööd ÜRO missiooniga, kohapealse missiooniga selleks, et edendada inimõiguste austamist. mis puudutab artiklit kaheksa ja poliitilist dialoogi, meil on ka suunised, mis puudutavad artikli kaheksa elluviimist võimalikult tõhusalt, ma olen nõus FIDH esindajaga, et kõigepealt tuleks konsulteerida inimõiguste kaitseorganisatsioonidega enne, kui tegeleda poliitilise dialoogiga. ma olen ka nõus, et tuleb tugevdada poliit-, edendada poliitilist dialoogi, aga loomulikult on meil vaja saavutada struktureeritud äh, tegevuskava, mida, millega oleksid nõus ka äh, ametivõimud. Um, been... suur tänu. väga huvitavad see strateegia märtsis äh, ka vastu võeti, aga kas vabaühendused on ka seda näinud? oui, madame la présidente, comme vous le savez, donc aitäh, ähm, te teate, et äh, Hispaania eesistumise ajal me soovit-, soovisime edendada inimõiguste kaitsjate kaitsmise suuniseid ja see, mis, töö, mis tehti ära Euroopa Liidu delegatsiooni ja liikmesriikide saatkondadega, siis äh, kohalikus strateegias äh, on juurutatud neid suuniseid ja siis, mis puudutab reklaami, siis ja, öö, otsustatud on, et äh, seda strateegiat äh, ka äh, tutvustatakse elanikkonnale, aga me ei ole sellega veel väga kaugele jõudnud me ei ole eh, nii palju jõudnud tutvustada seda eh, strateegiat eh, nendes kõige problemaatilisemates riikides neile gruppidele, kellega on kõige suuremaid raskusi inimõiguste kaitsjatel. mis puudutab strateegia sisu, siis me tahaksime just nimelt saata selle sõnumi välja, et see strateegia on olemas, et mis on väga oluline nendele riikidele. me oleme loomulikult täiesti teadlikud sellest, et inimõiguste kaitset tuleb kaitsta ja me ei hakka ka paluma, et avaldataks sellist infot, mis võib kahjustada seda selle kohaliku strateegia raames. kuid me siiski sooviksime, et vähemalt osad elemendid sellest oleksid avalikud ja ka Euroopa Liidu regulatsioon ähm, info avalikustamise kohta on äh, siin kindlasti äh, vaja kohaldada. et me peaksime vaatama, mida siis mõningatel juhtumitel mitte avaldada, milliseid dokumente, kuid juurdepääs dokumentidele peab siiski olemas olema. see oli ka küsimus teile. Thanks for giving me the floor again. I just want to be uh, brief. suur tänu, et mulle veel kord äh, sõna andsite, ma teeksin veel paar äh, kommentaari. siin oli paar täpsustavat äh, küsimust Kimberli protsessi kohta ja samuti Hiina rolli kohta mina ütleksin, et üldiselt igasugused äh, lahendused, mis on seotud äh, loodusvarade illegaalse äh, ekspluateerimisega, neid tuleb vaadata läbi ka poliitilise vaatevinkli. see tähendab, et lahendused peaksid põhinema ka korralikule analüüsile, kuid neid tuleb vaadata ka äh, poliitilisest äh, vinklist, et mis on üldse poliitiliselt äh, teostatav Kongo demokraatlikus vabariigis. me oleme kogemusi teinud eelkõige just kaitsesektori reformimisega illegaalne majandus on äh, seotud ka nende illegaalsete tehingutega ja see äh, levib aina rohkem ning äh, sellest saavad kasu kõik konflikti osapooled nüüd mis puudutab äh, poliitilist dialoogi ja artiklit kaheksa, ka ma leian, et äh, artikli kaheksa all saaks arutada äh, küll maavarade illegaalset ekspluateerimist, illegaalset äh, majandust siin tuleks vaadata võimalike projektide eh, ellukutsumist, arvestades ka poliitilise reaalsusega selles riigis. suur tänu, proua Piskaldi, nende ettepanekute eest. härra Kotšal, kas teie soovite veel sõna võtta uh,? Yes, thank you uh,, madam chair. suur tänu, proua esinaine. ma teen lühidalt ja kiirelt, kui lubate ma rääkisin statistikast oma ettekandes, seda võib-olla väga raske üle anda, siis kui ma räägin väga kiiresti, vabandan selle eest, kuid tahaksin öelda, et üks meie raportitest on teie tänaste materjalide hulgas ja teine raport, hilisem raport, mille pealkirjaks on Naised ja lapsed kõigepealt see avaldatakse järgmisel nädalal, nii et teil on võimalik ise tutvuda nendega ja vaadata, millised on need statistilised näitajad konkreetsemalt ja millised on meie soovitused. ja veel lühidalt. olen nõus proua Kameši kommentaaridega, mis puudutab EUSEC-i missiooni ja iseäranis ressursside ja eraldamist äh, nii äh, inimressursside kui ka finantsressursside eraldamist, siis see on tõesti ebaproportsionaalne, pidades silmis, äh, kui suur on meie töökoormus missiooniga seoses. nüüd räägitakse ka praegusel hetkel mandaadist, see on ülevaatamisel ja võib-olla võiks sellega seoses vaadata üle ka liikmesriikide kohustused ja vaadata, kuidas saaks tagada see, et inimesed, kes nendele missioonidele lähevad, et neil oleks ka vajalikud ressursid oma töö tegemiseks. suur tänu, härra Koltšak! ja nüüd annaksin sõna lõppsõnaks oma aseesimehele, oma kaaseesistujale tänasel üritusel, proua Gretule. suur tänu, proua esinaine, et korraldasite selle kohtumise ja nagu öeldud, pole vähimatki kahtlust, et Kongo Demokraatliku Vabariigi inimõiguste olukord on dramaatiline, toimub, toimuvad mõrvad, piinamised, inimeste häbistamine ja, ja nii edasi. me rääkisime eelmisel Strasbourgi osa, täiskogu osaistungjärgu käigus inimõiguste rikkumistest Kongos juba ja loomulikult kodanikuühiskonda kiusatakse taga, surutakse maha ja mina äh, tunnen eriti huvi loomulikult äh, ka äh, humanitaarolukorra üle Kongo demokraatlikus vabariigis ja ja nagu siin juba öeldi, nad karda-, rahvas kardab iga päev ja ka kohtades, kus, mida külastas äh, proua Clinton, äh, peavad äh, kodanikud seisma silmitsi vägivalla ja õudustega. ma arvan, et me peaksime pead kokku panema ja arutama, mida me võime tulevikus teha, meil on mitmesu-, meie käsutuses on mitmesugused rahvusvahelised instrumendid, millest, mida mainis ka proua Gomes siin ja me oma mandaadi alguses korraldasime ka kuulus, kuulamise naiste olukorra kohta Kongos ja nüüd on meil uued volinikud, võib-olla me peaksime ka selle äh, ühiste kuulamiste süsteemi jälle sisse viima äh, ja, ja seda ja võib-olla küll paluma kohale ka kõrge esindaja ja volinikud, kes vastutavad arengu ja humanitaarküsimuste üle et äh, nad võiksid tutvustada meile strateegiaid, pidades silmas iseäranis seda, et äh, Kongo olukord on hullemaks muutunud, samuti koos ÜRO-ga. Ähm, me ju teame ka mitmetest juhtumistest, kust just nimelt äh, Kongo riigi relvajõudude sõjaväelased olid vägistajateks ja need on ju päris traagilised juhtumid. ÜRO võttis meetmeid, või vabandust, mitte Kongo relvajõudude sõjaväelased, vaid ka ÜRO sõjaväelased ja inimesed, kes olid saadetud siis koha peale selleks, et Kongo rahvast kaitse, osutusid kurjategijateks. ÜRO võttis vastavaid meetmeid ja samuti on vaja koostööd teha rahvusvahelise kriminaalkohtu töötajatega, rääkida sellest läbi selle, sel teemal, mida võiks teha karistamatuse valitsemise vastaseks võitluseks, nii et äh, ma arvan, et meie peaksime tulevikus olema märksa aktiivsemad kui varem, keskenduma inimeste olukorrale, kodanikuühiskonna olukorrale ja võitlema karistamatuse vastu, me peaksime mõtlema, milliseid karistusi, milliseid sanktsioone saaks rakendada sest et meie praegused meetmed ei too tööta. suur tänu, et te kutsusite äh, meie arengukomisjoni sellele üritusele, et te kutsusite mind sellele üritusele ja loodetavasti pärast suvepuhkust jätkame me oma tööd äh, äh, täiel määral. suur tänu, proua Gretu ja suur tänu meie tänalistele külalistele, me soovime teile teie töös edu ja jõudu ja julgust ja härra Sapumukule. Teie töö on väga oluline, teie töö on väga keeruline me püüame kanda hoolt selle eest, et teie vägagi põhjendatud nõuded saaksid rahuldatud ja ärge kartke, me ei unusta neid. ma usun, et minu aseesinaine siin ja ka mina ise peaksime pöörduma AKV Euroopa Liidu Parlamentaarse Assamblee kaasesimehe härra Michelli poole, et meie tänase kuu, kuulamise sõnumid jõuaksid ka temani ja et detsembri alguses peetaval Kinshasa AKV Euroopa Liidu kohtumisel oleks ka meie sõna kuulda. suur tänu ja väga õigel hetkel astub sisse härra Barokk, mitte sekunditki liiga vara, mitte sekunditki liiga hilja. nii et äh, kas ma võiksin kutsuda teid siia?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 Um, I, it's my pleasure to welcome uh, our colleague uh, Mr. Brock. tervitaksin meie kolleegi härra Brocki, kes selgitab meile seda lõppkompromissi, milleni jõuti eelmisel nädalal Madridis neljapoolsete läbirääkimistel, mille teemadeks oli Euroopa Liidu välisteenistus härra Brock oli üks võtmeisikutest kogu selles läbirääkimiste protsessis ja mul on suur rõõm öelda, et äh, inimõiguste alakomisjoni nimel oleme, äh, võime me öelda, et oleme väga rahul selle tulemusega. ja me oleme rahul nii peakorteri osas kui ka Euroopa Liidu delegatsioonide osas äh, välisriikides. me teame, et kompromissid sisaldavad ka täielikku pühendumust inimõiguste küsimustele ja struktuurilises mõttes sedasama. üldisemalt võib öelda, et meil on väga hea meel, et parlament on teinud suuri saavutusi aruandluskohustuse ja läbipaistvuse vallas ja iseäranis meie alakomisjoni pingutused äh, Äh, selle nimel, et me saaksime juurdepääsu meie töö jaoks olulistele võtmedokumentidele, et need pingutused on kandnud vilja ka lõppavalduses. nii et nüüd kutsuksingi härra Broki siia äh, ja paluksin härra Brokil selgitada meile äh, kompromissi, mida saavutati ja selgitada võib-olla ka pisut inimõiguste asjade arenguid. jah, suur tänu, proua esimees, et annate mulle võimaluse mõned märkused siin teha, me oleme sellest küsimusest juba rääkinud ja ma arvan, et see kompromiss, millele me jõudsime, vastab meie ettekujutlustele, võib-olla seda ei sõnastatud päris nii alati, nagu me oleksime tahtnud, aga me ei tohi ära unustada seda, et tegemist on kompromissiga nelja erineva osapoole vahel. ja siis ongi lihtsalt nii, et kompromiss on kompromiss. teiselt poolt aga usun ma, et ähm, selle nelja punkti juures, mis teie jaoks on tähtis, viimane puudutab eriti just inimõigusi, jõudsime me kokkuleppele, nii et me võime sellega rahul olla. Euroopa Liidu tegevusvõimet on võimalik väga palju suurendada, kui äh, välisteenistust tõesti õigesti juhitakse, kui personal on hea ja kui äh, lähtutakse eesmärkidest ja kui struktuur on õige, õige, nii et äh, kui sellele teenistusele elu sisse puhutakse, siis kindlasti on see edukas. teiseks tuleb äh, välja tuua see ühendusepoolne lähenemine. kõikide nende meetmete puhul on väga tähtis see, et lähtutakse ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast, kus öeldakse, et kui ühenduse pädevus on olemas, siis seda ei tohi muuta, et see jääb kehtima nii et äh, nendel juhtumitel komisjonil on võimalik võtta lõplik otsus äh, enne eelarveprojekti esitamist äh, ja eelarve on siis jaotises kolm ehk siis komisjoni all, kus toimub programmeerimistöö arengupoliitika, naabruspoliitika kohta peale selle stabiliseerimisvahendid, äh, naabruspoliitika vahendid, kas ühenduse pädevused jäävad alles ja siin on väga selgelt öeldud, et kõrge esindaja komisjoni asepresidendina on nende eest vastutav. ja viimases osas äh, välis- ja julgeolekupoliitika ja ühenduse meetme puhul ei ole see üldse mitte lihtne, sellepärast et siin on meil just see eraldusjoon äh, ühenduse ja valitsuse vahelise lähenemise vahel ja sellest me ju tõesti rääkisime kuni viimase hetkeni veel, viimastel päevadel pidasime selle üle läbirääkimisi. selleks, et äh, ei oleks võimalik siia hiilivalt sisse viia seda valitsustevahelist aspekti. nii et selline on siis nüüd äh, kõrge esindaja pädevus ja me loodame, et äh, seda on võimalik ka rakendada. meil on jäänud siia kontrolli ja eelarve kinnitamise pädevused, me loodame, et meil on võimalik välispoliitika osas ka rohkem nüüd äh, ära teha, selleks et see kõik nõukogust välja tuua ja see viia välisteenistusse ja ka mm, selle teenistuse administratiivse poole eelarve puhul saame täpselt samamoodi nagu komisjoni eelarve puhul kontrollida eelarvet ja eelarvest kinnipidamist. nii et ka siin on meie kontrolliõigused tagatud. kui me siiamaani välispoliitikast sellest äh, välis- ja julgeolekupoliitikast rääkisime, seda tegid nõukogu, siis tavaliselt nõukogu ja parlament härrasmeeste kokkuleppe kaudu said ainult piiratult kontrollida. nüüd on meil kontrollivõimalused suuremad ja seda on võimalik ka erinevate lähetuste ja missioonide puhul välis- ja julgeolekupoliitika puhul tuleb missioonide puhul meile rohkem informatsiooni esitada üksikasjalikumalt ka erinevate eelarveridade kohta, näiteks selle kohta, mis äh, Afganistani missioonidega toimub. ja aruanded peavad muutuma paremini loetavaks, meil on vaja täpsemalt teada saada, mida täpselt ette võetakse, välja on vaja tuua poliitiline, sõjaline ja inimõigustalane lähenemine ja ka eelarve kontroll muutub tähtsamaks siis veel üks tähtis aspekt, äh, inimõigused, nad puudutavad ka ju välis- ja julgeolekupoliitikat. kõrge esindaja kirjutab alla avaldustele mitte ainult eelarve küsimustes, vaid üldiselt välis- ja julgeolekupoliitika puhul parlamendikomisjonil on äh, nõuandvad pädevused, see tähendab seda, et meil on eelnevalt juba võimalik asjadest rääkida ja hiljem siis kontrollida inimõigustest kinnipidamist. ja lõpetuseks, proua esinaine, kuna kõrge esindaja paneb paika, et kõikides Euroopa Liidu saatkondades peab olema inimõiguste volinik ja et inimõiguste volinikud kuuluvad välisteenistusse, mis oli päris alguses vaieldav, siis see tähendab seda, et meil on keegi, kelle poole nendes küsimustes pöörduda. ja mitte ainult et äh, uute saadikute nimetamisel saab parlament nüüd ka välisteenistuse esindajaid alati, kui neid ametisse nimetatakse, eelnevalt kutsuda parlamenti kuulamistele. selleks, et äh, me saaksime tõesti teada, mida need inimesed mõtlevad, kes näiteks kriisikolletesse äh, saadikuteks saadetakse. ma arvan, et see on meie poliitikate rakendamiseks väga tähtis, sest äh, kõigi nende protsesside alguses me ju rääkisime sellest, et meie parlamendina ei peaks mitte ainult äh, inimõigustealaseid resolutsioone koostama, ja selle eest hoolitsema, et inimõiguste klauslid oleksid lepingutes kirjas, vaid et me peaksime saama ka õiguse kontrollida, kas tõesti ka midagi ära tehakse praktiliselt selles valdkonnas. nii et äh, kas me saame nüüd kontrollida või mitte, on väga tähtis äh, ja need struktuurid, mis nüüd sisse viidi, annavad meile parema võimaluse mõistlikuma kontrollide läbiviimiseks. suur tänu, härra Prokk, ma arvan, et me võime ka teile avaldada tunnustust teie pingutuste ja aktiivse osalemise eest nendel rasketel läbirääkimistel. mul on kaks küsimust. millal äh, parlam-, kuivõrd parlament tõenäoliselt võtab selle otsuse järgmisel nädalal vastu, siis äh, kuidas on lood rakendusfaasiga, järgmise fraasiga, kas äh, teie meeskond äh, jätkab aktiivselt äh, tööd ja teostab järelevalvet selle üle, et otsus parimal võimalikul moel ka ellu viidakse. ja minu teine küsimus puudutab institutsioonide vahelist kokkulepet parlamendi juurdepääsu kohta informatsioonile, kas võetakse arvesse ka alakomisjonide vajadusi, iseäranis inimõiguse alakomisjon on siiamaani jäänud kõrvale olemasolevast interne-, äh, institutsioonide vahelisest ko-, koostöölepingust, millel on ka teie nimi ja kahe tuhande teisest aastast allkirjastanute all. meil on väga aktiivne, aktiivsed läbirääkimised olnud selle kohta, kuidas institutsioonide vahelist koostöölepingut laiendada, aga, aga loomulikult see on vastava töögrupi ülesanne. võib-olla te vastaksite nendele küsimustele, siis annaksin ma sõna ka teistele kolleegidele, kes soovivad sõna võtta kuidas seda protsessi korraldada, selle üle räägivad praegusel hetkel esimehed esimeeste konverentsil. see oli ju siiamaani vähemalt üksmeelselt niimoodi planeeritud, et esmaspäeva õhtuks kõik valdkonnakomisjonid esitavad oma arvamuse, võtavad vastu oma otsused, teisipäeva hommikupoolikul Välisasjade komisjon võtab raporti vastu mis antakse siis kolleegidele selleks, et nad teisipäeval ja kolmapäeval saaksid fraktsioonides seda arutada ja siis neljapäeval hääletatakse selle üle. kas neljapäeva üle hääletatakse või mitte, selles osas on praegu arvamused erinevad. minu jaoks isiklikult on tähtis, et äh, meil on mingi tulemus ja et kolmapäeval toimub arutelu, sest äh, tähtis on see, et me saaksime teada, mida proua Ashton äh, sellest arvab äh, ja kas nüüd hääletatakse juulis või septembris, see ei ole nüüd äh, elu ja surma küsimus, kuid tähtis oleks, et me siiski selle küsimuse võimalikult kiiresti saaksime lahendatud. me peame minema palju sügavamale selles osas, mis puudutab rahastamist ja ka personali eeskirju. ma arvan, et siin peaksime kindlasti septembrikuus veel selle küsimusega tegelema või hiljemalt oktoobri alguses igal juhul peaksime me lõplikud hääletused äh, nende raportite osas läbi viima alles siis, kui nõukogu on läbi viinud äh, konsulteerimisprotsessi, sellepärast et äh, kui nõukogu siis hiljem ei pea kinni oma lubadustest, on meil võimalik kuidagi seda protsessi pidurdada me lihtsalt siis saame öelda, et me näiteks personalieeskirjade või rahastamiseeskirjade puhul ei ole nõus midagi muutma. või siin, kui näiteks äh, riiklik, äh, riiklikud saadikud tahetakse mingil hetkel ajutiste esindajatega võrdseks muuta, et me siis saaksime veel midagi ette võtta selles osas, selleks et nõukogu ei saaks meil siin nahka üle kõrvade tõmmata. kuigi ma praegusel hetkel kahtlen, kas nad seda soovivad teha, sellepärast et nad teavad, et asi kujuneks siis raskeks mis puudutab rakendamist, ähm, siis sellega tuleb meil tegeleda ja ma arvan, et siin tuleb meil lihtsalt ülesanded jagada. me peame vaatama, et äh, sisuline rakendamine toimuks, seda peaksid tegema valdkonnakomisjonid, üks nendest komisjonidest on ka inimõiguste komisjon, otse loomulikult peavad selle küsimusega tegelema ka eelarve, eelarve kontrolli komisjon. siis me peaksime veel sisuliste komisjonide ja eelarve, eelarve kontrolli komisjoni omavahelist tööd natukene koordineerima. sellepärast, et kui rakendamine ei toimi korrektselt, siis eelarve kontrolli komisjoni tuleks hoiatada selleks, et ta saaks siis kasutada meie argumente nõukogu ees trumbina ja öelda, et proua Ashtoni teenistus peaks siiski kinni pidama sellest, mida on meile esialgselt lubatud. nii et äh, valdkonnakomisjonid peaksid siiski saama midagi ütle, öelda enne, kui see välisteenistus oma tööd alustab. ja meile peaks siis jääma ka kontrollimise võimalus mm,. siis need küsimused, mis puudutavad informatsiooni. kõigepealt kahe tuhande teise aasta informatsioon vaadatakse üle siin on kokkulepped, äh, kus viieliikmeline komisjon asutati, aga teine asi on päris tähtis võib-olla teie jaoks. raportöörid, kes on nimetatud komisjonides, inimõiguste allkomisjonis ja julgeoleku allkomisjonis äh, nimetatud raportöörid on põhimõtteliselt välisasjade komisjoni nimetatud ja siis kas välisasjade komisjoni esimees või ka parlamendi president peaksid saama võimaluse pöörduda Ashtoni poole selleks, et nõuda informatsiooni või teatud dokumentide esitamist nii et kui me Afganistani kohta koostame raportit, siis raportööril peaks olema võimalus saada ka salajasi dokumente, selleks et tal oleks võimalik kasutada kogu olemasolevat informatsiooni raporti koostamisel. nii et välisasjade komisjoni esimees või parlamendi president kirjutaks siis kirja Ashtonile, et tema siis ütleks, et äh, raportöör on see ja see inimene, tema tegeleb selle küsimustega, ei saa ju olla nii, et tõesti igalühel on õigus Ashtonile kirjutada ja nõuda salajasi dokumente, me peame siiski teatud usaldusväärsuse säilitama, me ei tohi ära unustada ka julgeolekupoliitilisi küsimusi, aga samal ajal tuleb meil koostööd teha ja ka informatsiooni anda. nii et äh, raportöör saab ähm, siis oma tööd alustada alles siis, kui teda on sellele viieliikmelisele komisjonile esi-, esitatud. suur tänu, ma panin ka kirja selle öö, ähm, uue mehhanismi struktuuri, mis nüüd sisse on viidud. ma main-, kirjutasin üles ka, et öö, äh, juurdepääs konfidentsiaalsetele dokumentidele on piiratud ja see puudutab just ÜVJP-d ja EJKP-d. meil on olnud siin väga palju raporteid, mis puudutavad just inimõiguste olukorra mm, analüüsi. ei, see, seda me läbi ei arutanud. see on institutsioonide vahelises lepingus kirjas, see, selle juba arutas läbi Leene parlamendi osas nii et komisjoniga äh, institutsioonide vahelises lepingus on see küsimus äh, lahendatud ja see puudutab ka äh, läbipaistvusküsimust. see puudutab ÜVJP-d äh, ja ka EJKP-d, kuna si äh, siia alla käivad ju ka liikmesriikide julgeolekudokumendid teised küsimused aga käivad komisjoni pädevuse alla ja käivad teistsuguste läbipaistvuse direktiivide alla. suur tänu. me jääme seda teemat jälgima. kas eh,, proua Koomes, palun kommentaariks. ma sooviksin tänada härra Brocki selle tohutu hulga töö eest, mida ta on ära teinud. üks asi mida ma näen, on see, et äh, siia dokumenti ei ole kaasatud, et äh, ka arengufondi rahasid saab Euroopa Parlamendil vaadata. siin näiteks just vabaühendused ütlesid, et nad ei saa Euroopa Liidult vahendeid, aga samas me teame, et arengufondi alt me suuname niivõrd palju vahendeid ja komisjon ka ütleb, et palju vahendeid läheb vabaühendustele. ma saan aru, et siin on eelarvestuse küsimusega tegu nii et kas te ütleksite kus kohas täpselt meie oleme äh, selle finantsjärelevalve osas, vahendite osas? no tegelikult siin on juba Lissaboni lepingu osas lep-, need määratlused tehtud, see on juba lepingu po-, tingimustega äh, välistatud. arengufondi finantseeritakse teisiti siin on liikmesriigid esindatud teiste kvootidega kui kui tavaline äh, kvootide süsteem liikmesriikide sissemaksete jaoks ette näeb, nii et siin oli tegu näiteks ka endiste koloniaalvõimudega, mis ja nemad võtsid suurema öö, äh, panuse üle, see on ka üks äh, nõrk koht tegelikult meie jaoks. aga need äh, infole ligipääsu küsimused, eriti mis puudutab arengupoliitikat, siis ma arvan, et sellistel juhtudel me peame ka üldiseid vahendeid kasutama. et kui kõik asi on, äh, kui see töö on lõpetatud, siis ma ütleksin, et äh, ma ausalt öelda täpselt aru enam ei saa, kus kõrge esindaja ähm, millistes küsimustes ta hakkab tegutsema kõrge välispoliitika esindajana, millistes, äh, millistel juhtumitel on ta oma teistes pädevustes tööl? ma arvan, et ka arengupoliitika osas me peaksime selle meetodiga edasi minema, et äh, et äh, vältida seda praktikat, äh, mis oleks äh, lepingu vastane. suur tänu ja nüüd annan sõna proua Vaigerile. suur tänu selle suure töö eest, mille Elmar Brokk on ära teinud. ka mina tahaksin ühe küsimuse esitada, mis puudutab inimõigusi. mõtlen siin praegu seda selle teenistuse rahvuslikku koosseisu, ma tean, et äh, uued liikmesriigid on natukene mures. mis rahvusest äh, personal nimetatakse sinna, kardetakse, et võib-olla kõige suuremad ja kogenumad riigid on seal üleesindatud. nii et äh, milline on praegune läbirääkimiste seis ja mida me võime loota, kas me tõesti võime olla kindlad, et ka väikesed ja uued liikmesriigid on esindatud uues teenistuses, see oleks minu küsimus. Uh, suur tänu ja härra Brock, palun. kõige pealt Ashton esimeses versioonis ei olnud selle kohta mitte ühtegi sõna. parlament avaldas survet, liikmesriigid ka, siis tehti esimene muudatus ähm, nõukogu dokumendis Ashtoni teenistuse kohta, kus räägiti geograafilisest tasakaalust, nii nagu ka kõikides teistes institutsioonides. ja ka soolisest tasakaalust ja me saavutasime rohkem kui siiamaani. me saavutasime rohkem kui nõukogu, hoolimata nõukogu vetoõigusest. ja ma tean, et läbirääkimisi peeti, ma ei tea, kas läbirääkimistel oli minu ülesandeks äh, nõuda rohkem kui kohalolevate liik-, liikmesriikide välisministritel, kellel oli ju tegelikult vetoõigus taskus. aga jätkem kiriku keset küla, mida see siis tähendab? seal on kirjas, et on vaja saavutada sooline ja geograafiline tasakaal ja et see on õiguslikult siduv. see on seal kirjas, see on siduv põhjenduspunktides, ma arvan, põhjenduspunkt seitse ja midagi sinna juurde on kirjas, et geograafiline tasakaal kehtib eriti just nende liikmesriikide jaoks, mis on siiamaani alaesindatud ja et neid tuleb toetada. ja peale selle on seal veel kirjas, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, kuid viiakse läbi vahearuanne ja kui siis on veel tasakaalust asi väljas, et siis tuleb leida veel lisameetmeid selleks, et siiski tasakaalu saavutada. ma arvan, et see on päris äh, korralik tekst. seal ei ole kirjas nii, nagu härra Sõrjus Volski nõudis, nii nagu ka nõukogu direktiivis mille numbrit me enam ei mäleta, seda ei ole võimalik sinna sisse kirjutada, sellepärast et see ei kehti enam. nii et äh, ma ei saa ju lihtsalt viidata mingile direktiivile, mis enam ei kehti, nagu Sarasvolski seda teha tahtis. ma saan küll aru, et tegemist on juriidilise küsimusega. aga siin on ikkagi vahe vahel ja ma ei taha siin hakata rääkima sellest, et kes siis oli nüüd edukam läbirääkija, kas parlament või siis äh, riik, liikmesriikide välisminister? suur tänu, suur tänu, härra Brock, et tulite siia ja selgitasite meile olukorda ja ma loodan, et järgmisel nädalal on meil võimalik see protsess lõpetada. ja et me saaksime teenistuse elluviimist siis ka kõrvalt jälgida ja võib-olla siis ka oma allkomisjonis abi osutada kallid kolleegid, päevakorrapunkt number seitse on äh, muud küsimused ja ma tahaksin aseesimehelt Macmillan Scottilt paluda, et ta kolm minutit äh, räägiks meile sellest, äh, kuidas ta osales üleatlandilise dem-, demokraatia foorumil koos president Bushekiga. Edward, äkki sa oleksid nõus paar sõna rääkima sellest kohtumisest, ma lootsin, et sa oled hommikul kohal, aga nüüd oled sa siin, nii et sa võiksid seda teha, meil on paar minutit aega suur tänu, proua esinaine. Äh, tegelikult ma ütlesin sekretärile varem, et äh, kahjuks, kuna ma ei saanud käia sellel Washingtoni konverentsil, kuivõrd äh, üks minu kolleegidest Ühendkuningriigis suri, kuid konverentsi korraldas Rahvusvahelik Demokraatlik Instituut ja see, selle eesmärgiks oli Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriigide äh, koostöö hindamine, demokraatia abis, härra Puusek oli kohal ja Anna Komes kavatses ka minna, ma ei tea, kas ta läks või mitte, aga igal juhul oleks äh, mõistlik, kui meie alakomisjon tulevikus äh, mõne koosseisu käigus võtaks arvesse ka Washingtoni kohtumist ja ma panin tähele, et üks teie külastuse järeldusi või otsuseid pärast Washingtoni külaskäike hiljuti oli korraldada alakomisjonis demokraatia abi ja demokraatia edendamise äh, teemaline üritus novembris ja ka kolmeteistkümnes september on rahvusvaheline demokraatia päev ja võib-olla võiksime mõelda et me võiksime ka selleks ajaks midagi korraldada. kahjuks ma ei saanud kohtumisel osaleda, nagu ma ütlesin, kuid ma tean, et Euroopa Parlamendi töötajad olid kohal, president oli kohal ja, ja paar ülejäänud, paar, paar teist liiget ka. suur tänu selle väga kokkuvõtliku raporti eest ja kindlasti me jätkame optimaalsel moel oma tööd demokraatia edendamise vallas, seda küsimust me ei unusta, mul on väga hea meel, et härra Brock kuulis osa sellest, mida teie ütlesite, sellepärast et härra Brock on Atlandi üles õigusloojate dialoogi üks liikmetest ja esindajatest, härra Brock, me rääkisime täna hommikul ka oma Washingtoni külaskäigust rääkides, et võib-olla üks õigusloojate dialoogi osa võiks äh, pühenduda ka inimõiguste küsimusele, seal on äh, nii palju vajadust äh, täiendava lähenemise järele ja meil on nii palju ühtseid punkte, ühtseid kokkulangevaid pingutusi, nii et oleks väga kasulik, kui see oleks üks koostööteemasid ja kongressi partnerid toetasid ka meie külaskäigu ajal seda algatust. nii et suur tänu härra Prokk, palun. ma ei tea, kas teie olete kutsutud sellele üritusele, mis toimub järgmisel neljapäeval. USA delegatsioon ja komisjonide esimehed räägivad sellest, kuidas me nüüd organisatoorselt saaksime seda olukorda paremini lahendada, meil on terve rida reise olnud me ei ole omavahel neid kooskõlastanud ja see on USA-s natukene segadust tekitanud, sellepärast et igaüks soovis isiklikult kohale minna ja asi läks natukene keeruliseks, nii et äh, me peaksime võib-olla äh, kontoritega USA-s kuidagi mingit sellist ühenduse hoidmise süsteemi looma ja et siis äh, USA kongressi kolleegidega oleksime pidevalt ja süstemaatiliselt ühenduses, sest see peaks ju olema meie eesmärk, sest praegusel hetkel on nii, et kohtume iga kahe aasta tagant ja siis asjad ei liigu edasi. nii et ähm, hea oleks, kui teatud saadikud oleksid pidevalt kontaktis kongressi saadikutega, sest niimoodi on võimalik ka midagi ära teha, asju liikuma panna. järgmisel neljapäeval üritame me seda äh, asja käima lükata ja mul oleks hea meel ka, kui teie komisjoni esindajad oleks esindatud. jah, suur tänu, see oli väga hea kokkusattumine, et te olete praegu siin ja meile seda ütlesite. ja nüüd, kallid kolleegid, äh, on minu kohustus see koosolek siin lõpetada ja meie viimane koosolek äh, enne suvepuhkust toimub viieteistkümnenda juuli ennelõunal kella üheksast kaheteist